Thank you and uh, welcome to this. tere hommikust kõigile. tere tulemast meie ühisele kuulamisele Inta komisjoniga, eh, mis puudutab eh, TTIP mm, eh, töö aspekti, kui ma nüüd räägin rootsi keeles sissejuhatuseks ja siis annan sõna ka Inta komisjoni esimehele. Um, det finns stora förhoppningar om ett Mm. Eh, meil on suuri lootusi eh, suur, seoses kaubandusleppe sõlmimisega Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. samas aga on sellega seotud ka suured mured. siin räägitakse ametiühingu õigusi, keskkonnaküsimusi, tööturu arengut see, seda, mis eh, on eh, ka päevakorras eh, praegu, praeguses kriisiaegses Euroopas. üritame mõningad probleemid läbi kaubandusleppe mm, kaudu parandada, teis-, teised aga kardavad, et mõned probleemid seoses kaubandusleppega süvenevad või tekivad juurde kuna meil on suur mõju selle kaubandusleppe sõlmimisele, peaksime selle eh, küsimusega pikema, selle, selle küsimuse peale mõtlema, mida võime oodata, mida võime saavutada eh, seose ning kuidas esitada võimalikult selgeid nõudmisi. seetõttu on äärmiselt hea, et eh, toimub ühine kom-, kahe komisjoni koosolek, et me saaksime seda küsimust mõlema komisjoniga arutada nüüd sooviksin anda sõna härra Langele, kes on äh, INTA komisjoni esimees. aitäh, aitäh, Marita, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. tõesti, küsi-, küsimus on ka selles, kuidas mõjutab see leping tööjõudu, tööhõivet ja kuidas sotsiaalseid standardeid puudutavad ka rahvusvahelised lepingud. ning äh, väga tähtis on, et me arvestaksime nende aspektidega kaubanduslepinguid analüüsides. ma olen veendunud, et kurss on õige, tähtis on see, et kaubanduslepinguga ka tööhõivet tugevdatakse Euroopa Liidus ja et me parandame töövõtjate õigusi kuid väga tähtis on ka see, et need tingimused oleksid õigesti paika pandud. see kohe kindlasti kujuneb ka tänase päeva keskseks küsimuseks, ehk et kuidas me saame need tingimused paika panna selleks, et positiivselt kaubanduslepinguga mõjutada töövõtjate õigusi ja ka tööhõivet üleüldiselt. on ju täiesti selge, et kaubandusleping leiab ka rahva toetuse, kui tegemist on mõistlike standarditega töövõtjate jaoks ja üleüldiselt mõistlike standarditega töömaailmas. ja just sellepärast on meil vaja kaasaegset kaubanduslepingut, millega ei kaotata ära mitte ainult tollimakse, ja kaubandustõkkeid, vaid mille puhul mõeldakse ka jätkusuutliku arengu peale. ja kui me vaatame nüüd vabakaubanduslepingut USA-ga, siis töövõtjate õiguste puhul on meil suuri proovikivisid USA-ga, me teame, et kaheksast töövõtjate põhinõudest on ainult äh, kaks ratifitseeritud ka USA-s, nimelt äh, laste töö kasutamise keeld ja orjastamise keeld, aga muud äh, nõuded on ratifitseerimata, nii et palju tööd on veel ees. me oleme alati kaubanduslepingute puhul nõudnud, et sees oleks peatükk, mis keskenduks jätkusuutlikule arengule me nõuame ka, et ILO põhilistest nõudmistest kinni peetakse. tähtis on, et neid nõudmisi ka tegelikult rakendama hakatakse. me võitleme alati paremate standardite eest, me võitleme selle eest, et standardid, mis paika on pandud, oleksid siduvad ja et kui neid ei rakendata, oleks ette nähtud ka sanktsioonid ja et kinni peetaks ka keskkonnasäästliku arengu nõuetest selles valdkonnas tuleb mõelda ka investeeringute peale. me räägime väga palju lepindusmenetlusest riigi investorite vahel ja siin tuuakse alati välja investorite õigused, aga mitte keegi ei küsi, kas investorid hoolitsevad ka töövõtjate õiguste eest kinnipidamisest ja ka keskkonnastandarditest kinnipidamise eest ka seda poolt ei tohi ära unustada. me tõesti soovime, et võimalikult laiapõhjalist koostööd jätkataks ja et sotsiaalstandardite rakendamisel kaasatataks rohkem ka kodanikuühiskonda ja sellepärast tõstatub siin ka see kodumaiste nõunike rühmade küsimus töövõtjate õiguste kaitsmisel. nii et meil on terve rida probleeme, millele tuleb leida vastused, kui me soovime, et meil oleks hea ja korralik kaubandusleping USA-ga. sellepärast ootan juba põnevusega, mida komisjonil on selle kohta öelda ning kuidas komisjon siiamaani läbirääkimisi on läbi viinud, kuidas ta hindab seda, mida on saavutatud tööõiguse alal ja mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Ignacio Becerro on siin kohal aga ma leian, et väga hea on ka rahvusvaheline tööorganisatsioon on siin äh, esindatud. Äh, Euroopa Liit avaldas äh, hiljuti ka uuringu kaubanduslepingute sotsiaalse mõõtme kohta ning analüüsiti erinevaid kaubanduslepinguid kogu maailmas ja ma leian, et see uuring on tähtsaks tõestuseks selle kohta, kuidas peaks välja nägema üks hea leping, hea leping ka USA-ga. nii palju siis sissejuhatuseks minu poolt ja annan sõna tagasi Maritale. suur tänu, härra Lange. sooviksin siin tervitada härra Ignacio Garcia Bercerot, kes on, on Euro Euroopa Liidu eh, pealäbirääkija ning eh, annan teile sissejuhatuseks sõna. suur tänu, minu jaoks on suur rõõm teiega arutada TTIP-i küsimusi tööjõu ja tööõiguste, töötajate õiguste seisukohast lähtudes. ma ei sooviks siin mitte ainult sellele keskenduda, kuigi see on kahtlemata oluline osa arutelust, peaksime aga asjale pisut holistilisemalt vaatama, mõtlema selle peale, kuidas TTIP mm, mõjutab äh, tööjõu ja sotsiaalküsimusi. meie ole, peame läbirääkimisi kaup-, leppe, leppe osas, mis on ambitsioonikas ning öö, äh, Ehm, mis puudutab turule pääsu küsimusi, see peaks positiivselt mõjutama töökohtade ja majanduskasvu teket Euroopas. on väga raske öelda, kui palju töökohti tekib juurde kaubanduslepe sõlmimisega, samas võib aga selgelt öelda seda, et väga paljud töökohad Euroopas sõltuks, sõltuvad Euroopa Liidu kaubandusleppest Ameerika Ühendriikidega. võiks öelda lausa rääkida neljast miljonist töökohast ning mida edukamad oleme läbirääkimiste pidamisel, seda äh, rohkem saaksime panustada äh, uute töökohtade loomisele. see tähendab seda, peaksime suutma jõuda lepinguni, mis on ambitsioonikas ja tasakaalus. ma ei sooviks äh, detailidesse laskuda, sooviksin äh, mõningaid aspekte esile tõsta, mis puudutab äh, turule pääsemist, tariifi teenuste eh, osutamist, siis oleme kirjutanud, oleme sõlminud eh, ambitsiooniga lepingu eh, Kanadaga, mis annab meile, see on meile näiteks selle kohta, mida võime oodata Ameerikaga sõlmitavast leppest. me jätsime välja üheksakümmend üheksa protsenti tõketest, jättes samal ajal alles kaitse, alles oma põllumajandusele, samuti jätsime, eh, avasime teenuste sektori samades kaitsedes mm, avalikku sektorit ning eh, sooviksin selgelt öelda seda, et seda võtame arvesse eh, kõigi avalike teenuste puhul, me ei võta endale mingeid kohustusi avaliku teenuse osutamisel ning valitsustel jääb täielik õigus, äh, kas avalikku teenust, äh, äh, avalikku teenust osutab ainult avalik sektor või mitte. selle juurde jääme ka nende kaubandusläbirääkimiste juures Ameerika Ühendriikidega. samuti on selliseid valdkondi, mis on väga rasked läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega kuid mis on meie jaoks väga huvitavad, mis puudutab mitte miskri-, diskrimineerimist äh, avaliku hanke puhul. üks suuri väljakutseid äh, selle kaubandusleppe juures äh, on see, et üritada suuremat kattuvust reeglite osas ning see kõik võtab aluseks kaks põhimõtet Eh, kõigepealt eh, kaitset eh, ei tohi vähendada, ei sotsiaalsete õiguste keskkonnakaitse ega ter-, tervishoiukaitset ei saa vähendada <clears throat> ning samuti säilitame Euroopa Liidu autonoomia osas uute reeglite mm, kehtestamisel. väga palju võimalikke kasusid äh, sõltuvad sellest, kuidas me suudame, kas me suudame reeglistiku valdkonnas edusamme teha, mõningad näited, näiteks autod. autokaubandus on üks olulisemaid osa sellest kokkuleppeid ning meie üks eesmärke olekski suurendada autode eksporti Ameerika Ühendriikidesse äh, kuid selleks äh, oleks äh, tariifsete küsimus ei ole väga oluline, sest Ameerikas on need väga madalad äh, tollimaksud kaks koma viis protsenti, kuid samas muud standardid on äärmiselt olulised. me soovime rohkem eksportida autosid Ameerika Ühendriikidesse Äh, see sõltub sellest, kui palju kaugele me oleme võimelised minema äh, julgeolekureeglistiku puhul, turvalisuse küsimustes. ning äh, samuti teised küsimused, mis on olulised väikeettevõtete jaoks. et väikeettevõtted ei peaks taluma mitmekordseid Ehm, keerulisi äh, inspektsioone Ameerika äh, ametiasutuste poolt. see puudutab näiteks äh, farmaatsiatööstust, meditsiinitehnikat ja muid selliseid tooteid, näiteks toiduaineid, toidutooteid. ja loomulikult me kavatseme tõsiselt tegeleda ka töötajate kaitsega pärast kokkuleppe sõlmimist Koreaga on meie kõikides kaubanduslepetes ka tingimust jätkusuutliku arengu osas ja töö, samuti sõltub see tööõigusküsimusi ja keskkonnakaitset. Ameerika Ühendriikide puhul on see samuti nii olnud isegi enne, kui hakkasime arutama keskkonna ja kaubanduskokkuleppeid oli kaubanduslepet, mille sõlt-, kaubanduslepetest, mida sõltisid Ameerika Ühendriigid äh, äh, keskkonna ja töökaitse küsimused sees. ja, ja loomulikult on vaja äh, tunnistada töötajate õigusi, töötajate kaitset, muidugi mudelid on erinevad Ameerika Ühendriikides ja Euroopas ja küsimus on siis selles, kuidas sobitada neid erinevusi omavahel ning üritame tõeliselt edusamme saavutada äh, selles osas, mida tööjõukaitse peatükk peaks sisaldama. meie alust, aluspeatükiks on äärmiselt tugev peatükk, mille sõlmisime koostöös Kanadaga, kui äh, sooviksid näha, mida me Kanadaga kokku leppisime jätkusuutliku arengu osas. ainus, see oleks oluline alus läbirääkimisteks Ameerika Ühendriikidega, samas leiame, et paljudesse valdkondadesse saaksime isegi kaugemale minna Ameerika Ühendriikidega läbirääkimistes kaugemale, kui tegime kokkulepetes Kanadaga mul on äärmiselt hea meel, et siin on ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni esindajad, sest suure huviga kuulan, mida teil selles küsimuses öelda on. üks küsimus, mis on meie jaoks alati väga oluline olnud kaubanduslepetes, on see, et me viitame rahvusvahelise tööorganisatsioonile, et rääkida nende pädevustest ja nõudmistest selleks äh, ongi hea, sellepärast ongi hea ja et, äh, näide meie kaubanduslepe Kanadaga, sest äh, <clears throat> praegusel hetkel peab kontrollima seda, et riigipõhised seadused vastavad kaubandusleppele kui olete ära, kui olete ühinenud ILO eh, konventsiooniga Kanada puhul, oleksime läinud isegi, läksime isegi kaugele tööjõustandarditest ning eh, sõlmisime ka, eh, võtsime ka enda peale teatud kohustused. ja see puudutas ka näiteks tööturvalisust ning kõik sätted meie lepetes mainivad jätkuvaid jõupingutusi selleks, et ratifitseeritaks need äh, konventsioonid, mida ei ole veel äh, ratifitseeritud. ning teine oluline osa äh, meie kokkuleppes on kodanikuühiskonna roll. Kanadaga me panime paika süsteemi, mille kohaselt, mille kohaselt on olemas mõlemad rühmad, mis tegelevad mis äh, tegelevad äh, kodanikuühiskonna töökaitse küsimustega. see on lisatud ka jätkusuutlikkuse peatüki, nii et tuleks üle vaadata meie äh, kokkulepe Kanadaga, mida saame kasutada üsnagi suurel määral. meie praegused kokkulepped lähevad kaugemale isegi Ameerika Ühendriikidega, mis puudutab kodanikuühiskonna aktiivse, aktiivset kaasamist monitooringu protsessi ja üks oluline küsimus, mida tuleks peegeldada, on see, kui eh, kaugele, eh, kas tööjõudu küsimused peaks olema kaasatud eh, jätkusuutliku arengu peatükki või peaks tema jaoks olema eraldi peatükk, sest selle lepingu raamikust, raamistikus peame koostööd tegema oma sotsiaalpartneritega, näiteks üks küsimus, mille peale mõtleme, puudutab seda, kuidas olla kindlad selles, et Eh, tulevikus on meil sellised institutsioonid, mis garanteerivad, eh, reglementeerivad eh, koostööd ja kuidas erinevad kodanikuühiskonna osad, ametiühingud, vabaühendused suudaks samuti koostööd teha mm, määruste arendamise osas ja samuti <clears throat> on meil väga huvitavad arutelud olnud Ameerika Ühendriikidega viimase aasta jooksul, praegusel hetkel eh, on ehm, meil asi nii kaugel, et järgmistes läbirääkimiste voorus on meil konkreetseid ettepanekuid läbirääkimi- jätkusuutliku arengu osas eh, ja ja eh, seda me teeme loomulikult kõik avalikult, see on uus avalikustamispoliitika, mille viis siis volinik Malmström ja sellega on võimalik tutvuda ka meie veebileheküljel, kuid äh, võib juba üle vaadata meie kokkuleppe, kaubanduskokkuleppe Kanadaga, sest seal on väga palju selliseid põhimõtteid, mis on äh, kindlasti sees ka meie äh, lepingus Ameerika Ühendriikidega. suur tänu teile ja nüüd annan sõna, annan nüüd sõna proua Korli eh, eh, Kulivaliga, kes on ILO eh, ekspert, palun. Yes, I have a PowerPoint presentation. jah, mul on siin PowerPoint esitlus. kõigepealt suur tänu mind siia kutsumast, et ma saan täna oma esitluse teha. ma olen vanem majandusteadlane ILO-s. me tegeleme üleilmastumise, konkurentsivõime ja tööjõudu puudutavate sätetega tegemist on äh, äh, meil siin mitmepoolse projektiga, me tegeleme kaubanduslepingutega ja natukene aega tagasi avalikustasime uuringu, kus me rääkisime just kaubanduslepingute sotsiaalsest mõõtmest ja mul on selle uuringu tulemused siin ka täna kaasas. nagu siin juba öeldud, äh, selles raportis tuuakse selgelt välja tööjõudu puudutavad sätted, kuidas need ka institutsionaalses mõjus muu-, mõjuvad ja me toome ka välja soovitusi mõjuhinnangute kohta. mina lähtun sellest uuringust täna, aga ma keskendun ILO rollile tööjõudu puudutavate sätete tööjõudu puudutavatele sätetele kaubanduslepingutes. keskendun siin just ka vabakaubanduslepingule USA-ga, aga räägin ka sellest, äh, kuidas see mõjutab teisi lepinguid. meie ei analüüsi vabakaubanduslepingut USA-ga sellepärast, et äh, meie keskendume nendele lepingutele, mis on juba ratifitseeritud. siin näete minu ettekande ülesehitust, kõigepealt annan üleilmse äh, ülevaate selle kohta, milline on olukorda tööjõudu puudutavate sätete ja vabakaubanduslepingutega, ma räägin ILO rollist ja keskendun siin just äh, tööjõudu puudutavatele sätetele ning lõpetuseks räägin ka sellest, mis on sarnane Euroopa Liidu ja USA lähenemises ja kuidas ILO saab aidata mõlemat poolt vabakaubanduslepingu ülesehitamisel esimene osa, siin näete vabakaubanduslepinguid, kus on ka tööjõudu puudutavad sätte, seda, sätteid, seda siis aastast üheksakümmend kuni kaks tuhat neliteist. sellest ajast, kui on hakatud äh, lisama tööjõudu puudutavad sätteid äh, kaubanduslepingutesse, see on siis aastast üheksakümmend viis, siis näete, et kogu aeg on selliste kaubanduslepingute arv suurenenud et aastal kaks tuhat neliteist oli neid kuuskümmend kaheksa, aastal üheksakümmend viis kolm. siin on väga raske vist näha neid numbreid, aga siin näete, mis on toimunud aastast kaks tuhat kümme. siin on näha lepingute koguarvu tööjõudu puudutavate sätetega aastast kaks tuhat kümme siis kokku on kakskümmend kaheksa lepingut aastast kaks tuhat kümme, kus on tööjõudu puudutavad sätted sees ja nendest veerandi puhul on üheks osapooleks US, äh, Euroopa Liit. aastast kaks tuhat kaksteist on tegelikult kogu aeg suurenenud selliste lepingute arv USA, Kanada lepingutega USA-ga ja Kanadaga lepingute sõlmimine toob kohe kindlasti kaasa veel nende lepingute arvu tõusmise, aga te näete, et siin on äh, Korea, Korea liitunud, äh, Hiina, Tšiili, nii et tegelikult suureneb ka nende riikide arv. siin on üleüldine ülevaade lepingute kohta, kus on tööjõudu puudutavad sätted sees. riigid, mis on sinised, on sõlminud lepingu kas USA või Euroopa Liiduga ja nendes lepingutes on ka tööjõudu puudutavad sätted sees. rohelisega on äh, lepingud koos äh, äh, kus on siis kõik riigid kaasatud ja nelikümmend protsenti lepingutest, kus on tööjõudu puudutavad sätted sees, on sõlmitud kas USA või Euroopa Liiduga nüüd on väga selge, et kaubanduslepingute üheks selgeks osaks on saanud ka tööjõudu puudutavad sätted ja see ei ole nii mitte ainult USA-s, vaid Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas. ILO on olnud ka kaasatud nende lepingute väljatöötamisse, eriti mis puudutab tööjõustandardeid. praegusel hetkel ILO tegutseb oma mandaadi all ja me va vaatame seda, kuidas rahvusvahelisi tööstandardeid vastu võetakse, me ehm, toetame nende ratifitseerimist ja rakendamist ning jälgime ka üleüldiselt äh, nende rakendamist kogu maailmas umbes kuuskümmend protsenti juhtumitest, äh, kus on äh, tööjõudu puudutavad sätted, vabandust, kui viidatakse rahvusvahelistele tööjõustandarditele, siis lähtutakse üheksa, tuhande üheksasaja üheksateistkümnenda aasta lepingust või siis ka ILO konventsioonist. nii et ILO-l on seega mandaat äh, toetada tööjõustandardite ratifitseerimist ja rakendamist äh, kaubanduslepingute kaudu. meil on ka järelevalvemehhanism paika pandud. ILO komisjonid saavad koostada raporteid äh, tööstandardite kohta ja seda on võimalik kasutada siis järelevalvemeetmena kuidas on ILO kaasatud äh, rahvusvaheliste standardite äh, rakendamisse sellest ajast, kui need on äh, kaubanduslepingutesse sisse kirjutatud. siin slaidil on näha näiteid selle kohta, kuidas on ILO-d juba kasutatud selleks, et lihtsustada rahvusvaheliste tööstandardite rakendamist ja kuidas neid on sisse kirjutatud kaubanduslepingutesse. kõigepealt tehnilise koostöö, siin on kolm näidet välja toodud USA, Kolumbia, Kambodža ja ka siis Kafta ehk Dominikaani Vabariik ja Kesk-Ameerika. Need on lepingud, mis on tõlmitud USA-ga, aga see näitab, kuidas ILO nõudis partnerlepi-, partnerriikidelt, et kinni peetakse äh, tööjõudu, tööjõustandarditest kuidas me oleme järele valvanud seda kõike, oleme andnud nõu ja toetanud riike kogu kaubanduslepingu väljatöötamise protsessis. toon välja siin USA Kambodža lepingu, tegemist on üpris erakorralise näitega tegemist oli tekstiililepinguga, mis sõlmiti tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal USA ja Kambodža vahel. ILO oli kaasatud äh, lepingu väljatöötamisse ja rakendamisse pandi paika tööjõustandardid äh, nendes äh, tööstustes, mis tootsid kaupa ekspordiks. töötati samuti välja järelevalvemeetmed rakendamiseks ja koostati raporteid on ikka veel probleeme, kuid suurema osa lepingu puhul kõik need sätted aitasid parendada töötingimusi äh, kohalikes tööstustes. ILO kommentaare on kasutatud päris mitu korda USA ja Euroopa Liidu puhul on kasutatud just andmepaikasid äh, ja samuti on ka lepitus- ja ülevaatemenetlusel kasutatud me, meie abi. ma keskenduksin Euroopa Liidu ja USA viimasele lepingule põhilistele tingimustele, siin on rahvusvahelised äh, tööstandardid, koostöö ja samamoodi ka resolutsioon. Euroopa Liidu Kanada lepingut ei ole siia kaasatud, sellepärast et seda ei ole veel ratifitseeritud. nii et mis puudutab viiteid rahvusvahelistele tööstandarditele, kõikidele ILO liikmetele kehtivad äh, siduvalt need standardid ja sellepärast nii Euroopa Liidu kui ka USA puhul on tähtis neid standardeid välja tuua. kuid on selge, et lähenemised on erinevad. Euroopa Liit on äh, kirjutanud alla kõikidele kaheksale konventsioonile ja nõuab nende konventsioonide rakendamist. näiteks Euroopa Liidu Korea kaubanduslepingus tuuakse välja vajadus ratifitseerida need ILO konventsioonid, mida veel ei ole ratifitseeritud. Euroopa Liidu Kesk-Ameerika lepingu puhul on selgelt välja toodud ka need kaheksa ILO konventsiooni. USA on ainult kaks kaheksast äh, konventsioonist alla kirjutanud ja tema nõuab äh, riiklike äh, tööjõudu puudutavate äh, seaduste rakendamist. aga siin tuleb veel ka öelda, et USA on ainus riik, millel on ka kogemusi ka tingimustega, mis on paika pandud juba enne ratifitseerimist. seda on kasutatud ka päris mitmel juhul, näiteks Mehhiko puhul ja näiteks anti Mehhikos äh, äh, tööjõule õigus astuda ametiühingusse. mis puudutab järelevalvet ja koostööd, siis Euroopa Liidu ja USA lähenemine umbes sarnane, kõnejad katkestatakse ja talle öeldakse, et teie aeg on otsas. äkki teil oleks võimalik kokku võtta, ütleb proua esimees Lähen siis kohe lepitusmenetluse juurde, sest siin on tõesti väga palju erinevusi. Euroopa Liidul on välja töötatud menetlus, kus valitsuse tasandil toimuvad äh, nõupidamised ja kaasatud on eksperdid ja ning tehakse siis soovitusi. ka ILO on siin selgelt välja toodud, öeldud, et äh, kui vaja, tuleb pöörduda ILO poole abi saamiseks. USA-s on äh, on võimalik minna arbitraažimenetlusele ja see võib tuua endaga kaasa sanktsioone, aga tegelikult on ainult üks juhtum, kus nii kaugele mindi ja see on, see oli nii Guatemala puhul. tahaksin välja tuua just seda järelevalve ülesannet ILO puhul, see oli väga tähtis, eriti just Guatemala puhul. tegemist on äh, Äh, pretsedendiga, sest tegemist oli esimese korraga, kus seda arbitraažimenetlust kasutati. sellega hakati pihta novembrikuus, kui juba kuus aastat oli äh, läbirääkimisi peetud ja ILO roll oli järgmine. et äh, meie järelevalve Äh, organisatsioonid andsid soovitusi, nagu näiteks see, et peab olema õigus astuda ametiühingusse, et ei tohi töötajate vastu kasutada vägivalda. ja me ka tegime koostööd USA ja Guatemala ametivõimudega, töötasime välja tegevuskava, kus on selged soovitused selle kohta, kuidas tööjõuõigusi parandada ja parandada koostööd äh, tööjõu kaitsmise osas Guatemalale me pakume abi ka edaspidi selleks, et äh, parandada sealses riigis tööjõuõigusi. ja veel ILO äh, rollist, jah, meil on traditsiooniline roll selleks, et äh, hoolitseda tööjõustandardite kinnipidamisest, on veel kaks valdkonda, kus ILO võiks mängida suuremat rolli ja võib-olla tuleb see välja ka vabakaubanduslepinguga USA-ga me peaksime hoolitsema selle eest, et kõikides lepingutes lähtutakse ILO standarditest ja peale selle me võiksime rohkem ka nõuandvat rolli täita. peale selle on meil ka tõenditel põhinevad uuringud, kus me ei keskendu mitte ainult äh, Äh, kvantitatiivsetele mõõtmetele, vaid ka kvalitatiivsetele mõõtmetele. me ei peaks mõtlema mitte ainult selle peale, kui palju töökohti loodi, vaid ka äh, kas tegemist on töökohtadega, kus valitsevad korralikud tingimused, nii et äh, selles osas on uuringuid praegusel hetkel käimas ja me loodame kahe tuhande viieteistkümnendal aastal need ka avalikustada. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Jenkins, kes on Euroopa Ametiühingute Organisatsioonist. Uh, thank you, Chair. Uh, uh, thank aitäh, aitäh mõlemale komisjonile, et te kutsute külla ka ETUC, mis esindab äh, ametiühinguid äh, ja ähm, ja muid organisatsioone ka väljaspoolt Euroopa Liitu. meil on äh, välja töötatud seisukoht TTIP kohta ja meil on paika pandud ka nii-öelda punased jooned, üks on see ettevõtja ja riigi vaidluste lahendamine, millest täna ei tahaks rääkida, teine on avalike teenuste teema ja mul on hea meel, et äh, härra äh, Berseero rääkis äh, eesmärkidest, et mis tähendab seda, et tahetakse kaitsta avalike teenuste osutamist, aga see oli negatiivne direktiivnimekirjas selles osas, mis, milles lepiti kokku CETA lepingu alusel aga kuna me täna räägime tööjõu ja sotsiaalpoliitikast, siis äh, sellele me täna ka keskendume, siis me kõik põhimõtteliselt tahame äh, laiaulatuslikku ja süvitsi minevat tööjõu mm, peatükki ja enne kui me räägime tehnilistest aspektidest, äh, tahaksin ma väljendada heameelt, et et et on väga head uuringud äh, töökohtade kvaliteedi kohta. et meile valmistavad need äh, äh, tulemused muret, algsed uuringud, millele komisjon tugines oma majanduskasvu hinnangutes, need tuginesid üldise tasakaalumudelile ja mina ei tea, mida see tähendab, aga tegemist on selle äh, mudeliga, mille asemel, millele tugineb äh, oma töö korraldamisel Maailmapank ja äh, te teate, milline on olnud Maailmapanga roll inimväärse töö loomisel. nii et selle, see ütles, et uuring ütles et, et null koma viis protsenti kasvab SKT kümne aasta jooksul ja ei öelnud mitte midagi selle kohta, et milline saab olema uute töökohtade kvaliteet ja hiljuti ILO kolleeg härra Capaldo eh, tekitas, eh, korraldas uuringu, mille eh, tulemused on täiesti vastupidised. tema uuring tugineb teistsugusele mudelile, mida minu meelest kasutab ÜRO. ja meil on väga suuri küsimusi sellega seoses, et milline on äh, mõju töökohtadele. E-, eelmisel juulil ütlesite eksperdid, et tehniline aruanne on äh, tagasi võetud, meie ei ole seda näinud, ma ei tea, kas neil on äh, samuti probleeme äh, arvude kokkusaamisega või mitte. nii et me ei tea, mida, milline saab olema mõju tööhõivele, me ei ütle, et tingimata töökohtade arv väheneb, aga me ei ole ka kindlad, et see suureneb. igal juhul mingites valdkondades töökohtade arv kindlasti väheneb, selliste tehingute puhul on alati võitjaid ja kaotajaid. komisjon rääkis globaliseerumisega kohanemise fondist kui võimalusest kas-, aidata neid, kes kaotavad, aga selle rahastus on minimaalne, süsteem on arusaamatu ja ma arvan, et osa inimesi parlamendis tahtsid sellest kaasu, selle kaotada ja kasutada seda raha hoopis põllumajanduse jaoks. aga ma arvan, et igal juhul on meil vaja mingisugust kohanemismehhanismi. teiseks sooviksin rääkida ähm, mä-, äh, õigusaktidest, nagu öeldud, TTIP ei puuduta mitte ainult äh, turule pääsu, vaid äh, kui tegemist on äh, õigusaktidega, siis äh, tahaksin meelde tuletada teile Atlandi ülest majandusnõukogu, mis töötas aastaid, tege-, millega, tegemist ei olnud asjaga, millega oleks tegelenud kaubandus peadirektoraat, vaid Günter Verhoegen vist vastutas selle eest ja ma tahan ja me tegelikult ei jõudnud standarditega mitte kunagi mitte kuskile selle töö ajal ja ma ei tea, kas see mm, regulatiivne mm, koostöö peaks olema kaubanduslepingu osa või mitte. minu küsimus on, et eh, kas see pannakse kaubanduslepingusse selleks, et eh, oleks millegagi kaubelda, et näiteks, et eh, turule juurdepääsu osas tehakse mingeid tehinguid selleks, et Äh, standardeid äh, alandada, nii et üks asi, mille osas on äh, Ignaciole õigus, et kui meil on regulatiivne nõukogu, siis peaks see parandama olukorda kõigi jaoks. majandusnõukogul olid nõustajad ja oli isegi Atlandi üleni tarbijate nõukogu, aga see sarnane menetlus välistati ja kui see taaselustatakse, siis peaks äh, olema ka tagatud ka korralik nõustamine. esiteks me tahame äh, laiaulatuslikku lepingut. me, me arvame, et äh, kogu, mis peaks tegelema äh, Äh, selle lepinguga peaks tegelema ka sotsiaalpoliitikaga. mul on siin mõningad näited, investeeringute puhul on tegemist, on juttu investi-, investeerijate vastutusest äh, ja siin juttu erinevatest reeglitest, ÜRO reeglitest, tegemist on selliste rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonidega, mis peaks olema lepingu tekstis kirjas ja peaksid olema mainitud ka tööjõu äh, peatükis. ja siis teenuste osa, me soovime positiivset nimekirja sel-, selleks, et seal oleksid äh, tööhõive ja sotsiaalgarantiid kirjas, aga see on oluline meie jaoks mitte sellepärast, et kui paljusid inimesi see hõlmab, vaid sellepärast, et milliseid põhimõtteid see hõlmab hetkel Euroopa Liidul on lihtsalt mingisugused väiksed äh, joonealused märkused, äh, kus on juttu lähetatud töötajatest ja et tingimused on äh, sellised, nagu kehtivad vastavas riigis, et peaks olema vähemalt mingisugune, mingisugused miinimumreeglid või siis kollektiivleping, aga me ei arva, et need peaksid olema lihtsalt joonealuses märkuses, vaid tekstis endas kirjas ja sellel on olulised mõjud ka äh, Äh, äh, sise, ühist, ühtse turu äh, aruteludele, mis puudutavad lähetatud töötajaid. riigihanked. jällegi äh, neljakümne üheksanda aasta ILO äh, deklaratsioon, äh, konventsioon, mis puudutab äh, kollektiivlepinguid, siin peaks olema mingisugune, me soovime kindlasti tagada tööohutust ja töötervishoidu näiteks REACH-iga seoses ja kui me kuuleme sõna bürokraatia, millest, mida mainis siin härra Verseiro, ähm, siis meie mõtleme kohe oma viim-, piiride peale. nii et me kindlasti ei taha norme alandada ning mis puudutab äh, vaidluste lahendamist, äh, siis me loomulikult soovime, et et äh, töövaidlused tavaliselt lahendatakse seal, kus neid ikka lahendatakse selliste lepingutega seoses. meil on ameeriklased ilmselt soovivad äh, siin mingisuguseid äh, diile teha äh, tööõiguste ja keskkonnaõiguste mm, vahel, aga meie e-, peamiseks eesmärgiks peab olema see, et pidevalt äh, oleks tagatud normide paranemine ja probleemiks on just see, et USA ei ole enamust ILO mm, konventsioonidest rakendanud, aga on samas palju riike, kes ratifitseerivad need konventsioonid ja siis ei tee mitte midagi. nii et me üritame teha koostööd ILO-ga, aga ILO-l ei ole kahjuks erilisi, eriti häid jõustamismehhanisme, nii et sellepärast võiks see asi meid ka aidata. rakendamine on meie jaoks peamise tähtsusega CETA lepingus, selles Kanadaga sõlmitud lepingus on öeldud, et ähm, üritatakse äh, teha kõik selleks, et neid äh, konventsioone ratifitseerida. me soovime äh, äh, meil on ka ajakava olemas, aga USA-ga on selge, et nad ei tee seda, nii et me peame vaatama, millised oleksid teised võimalused, kuidas tagada ratifitseerimine selle lepingu raames, et võib-olla mm, võiks see olla mingiks lepingu osaks Äh, ning äh, mm, Zeta puhul oli juttu ILO äh, konventsioonidest, peamistest ILO konventsioonidest, aga lisaks ILO konventsioonidele soovime, et kasutatakse Euroopa sotsiaalmudelit teataval määral ja meie Ameerika kolleegid soovivad seda ka, et oleks tagatud et oleksid sees mingid äh, töökoha demokraatia sätted ja ma arvan, et need peaksid äh, olema ka TTIP-s. ja see peab kehtima ka föderaalsest tasandist allpool, et ei ole mingit mõtet ainult äh, Washingtoni ja Brüsseli vahel lepingut sõlmida, vaid see peab kehtima ka TNS-ile ja väga oluline on see, et tegemist peab olema äh, jõustatava lepinguga. USA-l ja Kanadal vahelises lepingus on äh, ka väga hea sanktsioonide mehhanism ja me arvame, et TTIP-s peaks see ka olema. Äh, George W Bushi all lepiti kokku Maytowni leping, millel on ka jõustamismehhanism, et kui teine pool ei tee, mida ta peaks tegema, siis on ka sellel mingid tagajärjed. aga meil on ja meil on ka seda vaja. ja kindlasti äh, siin on, siin ruumis on ka Ameerika valitsuse esindajaid ja nad peaksid selle ka punase joonena enda jaoks paika panema. CETA tööjõu äh, peatükis on olemas sõna siduv, aga ma olen komisjonilt korduvalt küsinud, et mida see siduv tähendab ja nad ei ole olnud võimelised mulle ütlema, mida see tähendab. nii et mõlemalt pool Atlandi ookeani soovitakse teada, mida see siduv äh, tähendab. ma olen ning äh, me tahame äh, et tegemist oleks kullastandarditega äh, töötajate õiguste jaoks. proua Malmström soovib uut algust, nii et see tähendab, et tuleb äh, loobuda äh, kaubanduse peadirektoraadi vanast seisukohast, et ei soovita sanktsioone, meie soovime, et oleks tagatud jõustamine. Madam Santos from Business. proua Santos, kes esindab Business Europe, palun, teil on sõna, suur tänu tere hommikust kõigile. üritan rääkida tööandjate seisukohast, kes peaksid siis töökohti tekitama. arvan, et on oluline kõigepealt öelda seda, et selleks, et meil oleks äh, head äh, investeerimistingimused, äh, hea e, e, e, ettevõtte kliima, Äh, on, oleme palju juba arutanud asju sotsiaalsete, sotsiaalpartneritega, et meil oleks hea ettevõtte kliima, mis aitaks luua uusi paremaid, paremapalgalisi töökohti. ning oleme nõus sellega, et meil on vaja rohkem töökohti parema palgaga. üks tingimusi, meil on selleks, et meil oleks rohkem investeeringuid ka Euroopas ja väljaspool Euroopa sidemetes, äh, seostes äh, Euroopa ettevõttega on äh, selline kaubandusagenda, mis vaataks tulevikku. täna me ei räägi asjas sellest, et meil on vaja tõeliselt toimivat ühisturgu. oleme rääkinud sellest, et peaks kindlaks tegema, mida teha selleks, et meil oleks toimiv investeerimispoliitika Euroopa Liidus, pean mainima ka energiast, see on väga, energiat, see on väga oluline Euroopa ettevõtetele ja see on tõepoolest üks sellistest aspektidest, mille osas me kaotame konkurentsivõimet võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikidega. oleme näinud mõningaid selliseid Euroopa ettevõtteid, mis sõltuvad äh, äh, suurel määral energiast ning nemad äh, juba oma investeeringuid suunavad pigem Ameerika Ühendriikidesse, sest seal on kulud madalamad. ning peame ühest küljest küll looma paremaid uusi töökohti Euroopa Liidus, samas aga me konkureerime piirkondadega väljaspool Euroopa Liitud, mis on atraktiivsemad vähemalt praegusel hetkel investeeringute tegemiseks seega meie jaoks TTIP on äh, võimalus, mis äh, annaks me, anda meil, annaks meile võimaluse paremini investeerida ja töökohti juurde luua. ma räägisin andmetest, tööhõivest, kui palju töökohti või luuakse või mitte juurde läbi TTIP. Äh, ütlen vaid üht, kui on selline leping kus, eh, mida ettevõtted täielikult eh, to-, toetavad, mida ettevõtted täielikult toetavad, see on TTIP puhul nii. näiteks Korea puhul meil pikad arutelud eh, autoehitussektoriga, aga Jaapani puhul oli see nii, kuid TTIP on selline lepe, kus kogu kaubandussektor toetab seda, ettevõtlus toetab seda, leiame, et see on positiivne äh, Euroopa ettevõtete jaoks ja ka investeerimiste, investeeringute ja töökohtade jaoks. nüüd, mis puudutab jätkusuutlikkuse pealkirja, peatüki, siis äh, meie tervitame arengut, eelnevad äh, kõnelejad seda ka mainisid, mitte kõikidel kokkulepetel ei ole tööhõive ja em, samuti ka eh, keskkonna aspekti juures. Eh, Ameerika Ühendriigid on vabakaubanduslepetesse seda eh, lisanud, näeme ju muid lepinguid samuti arengumaadega, kus need viited on sees. see on hea, sest põhimõtteliselt kaubanduslepingud ju on sõlmitud selleks, et arendada kaubandus- ja investeerimisaspekte nüüd sotsiaalsed ja keskkonnaaspektid, mida üritasime arutada eh, juba WTO-s, kui rääkisime üheksakümne kuuendal aastal Singapuri agenda, enamus riike ei soovinud sotsiaal- ja keskkondlikke aspekte eh, arutada ega nende mõju kaubandusele. võib-olla praegusel hetkel olukord on muutunud, on ilmselge, et äh, selles äh, on vajadus kahe, mitmepoolse lähenemise väljaarendamiseks selles valdkonnas. arutasime seda asja WTO-s, peaksime seda taas äh, tegema ka selles vahe, kahes valdkonnas. meie kui ettevõtjate jaoks oleks arvesse vaja võtta kahte küsimust. kõigepealt vabakaubanduslepingud peaksid äh, kaasama ka eh, tööhõive ja keskkonna peatükke. teisest küljest eh, need sätted ei saa olla varjatud protektsionism. teame kõik, et meil on erinevad keskkondlikud ja sotsiaalsed tingimused üle kogu maailma, näeme seda ka Euroopas. mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole sarnane sotsiaalpoliitika arvan, et oleme naiivsed, kui arvame, et EDIP läbi suudame garanteerida, et kõigil on äh, sarnased sotsiaalsed garantiid. võime proovida. Äh, meile, eurooplastele äh, meeldiks meie sotsiaalsed mudelid eksportida, samas peame ka arvesse võtma seda, et arengutase riikides, millega läbirääkimisi peame, ei ole sama Eh, peame seega arvesse võtma seda, et kui me peame läbirääkimisi sellise riigiga nagu Vietnam, siis peab meie lähenemine olema teistsugune selliste sätes, sätete sisseviimisel, kui läbi rääkides sellise riigiga nagu Ameerika Ühendriigid. oluline on ka see, et kaup-, vabakaubanduslepete läbirääkimistel eh, tehakse selgeid viiteid sellele, et äh, riigid peaks rakendama olemasolevaid seadusi, et nad teeks edusamme ähm, äh, enda seaduste äh, rakendamisel ning osa Euroopa kaubandusleppest, vähemalt osad mõnedest kaubanduslepetest on see, et riigid ei tohiks muud muuta seadusi selleks, et äh, ligi äh, meelitada äh, kaubandussuhteid ja investeeringuid. peaks olema minimaalstandardid, nii keskkondlikud kui sotsiaalstandardid, mida ei tohiks alandada selleks, et investeeringuid või kaubandussuhteid ligi meelitada. <clears throat> nüüd, mis puudutab ulatust, siis on selge, et praegusel hetkel on eh, erinev lähenemine Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. Euroopa Liidus eh, me toetame ILO konventsioone, kuid nagu Ignatsio seda juba märkis, eh, on see osa ka sidast, mis on siis kvaliteetse tööagenda, peaksime neid aspekte kindlasti TTP-s sees hoidma. mida ettevõtted saaksid ja peaksid tegema? praegusel hetkel on selge, et ettevõte, eriti Euroopa ettevõte, peab hoolitsema oma eh, imidži eest. nii et eh, meie oleme, meie soovime oma kõrgeid sotsiaalseid ja keskkondlikke standardeid üleval hoida ka väljaspool Euroopat samas, aga peame arvesse võtma seda, et me elame sellises keskkonnas, mida ei ole võimalik alati kontrollida. on minimaalsed äh, õiguslikud äh, raamid, mis ei sõltu Euroopa ettevõtetest, vaid äh, riikidest. riikidest, kus me tegutseme, riik ning need riigid ning ettevõtted ei saa muuta olemasolevaid seaduseid. nii et mõnikord ükskõik, mida me teeme, me, mida me teha soovime, seda piiravad olemasolevad seadused. loomulikult äh, peame tegema kõik selleks, et CSR äh, sätted kehtiksid. meil ei ole äh, praegusel hetkel kõik skeemid samad, mõned on erinevad. peame olema veendunud selles, et Eh, järgime olemasolevaid riiklikke seadusi, mis võivad olla erinevad ja areneda erinevalt. samuti peame olema kindlad selles, meil on vaja selliseid sätteid keskkonna sotsiaalküsimustes, mida oleks võimalik rakendada. sest ole, oluline pole mitte ainult see, et need sätted oleks olemas, vaid et ka need äh, rakendataks. <clears throat> sätted äh, või see, kui sätted on siduvad, ei tähenda seda, et neid ka rakendatakse. me oleme näinud seda. Guatemalas see võttis kuus aastat, enne kui see arbitraaži kohtusse jõudis. oleme veendunud selles, et näiteks kodanikuühiskonna aktiivne kaasamine on oluline selleks, et, et et, et sätted ja standardid tegelikult rakendust leiaks. suur tänu teile! Eh, aitäh! Läheme nüüd arutelu juurde. alustuseks anname sõna härra Conny Reuterile, siis Ralf Kampfhönerile. Conny Reuter, teie saate esimesena sõna ja teie esindate Solidari. jah, suur tänu suur tänu, et te ka kodanikuühiskonna organisatsioonidele sõna annate, me siin küll kõiki neid ei esinda, aga me oleme keskendunud just äh, kaubanduse ja tööstandarditele ja koos Ralf Kampfhöneriga, kes esitab teist poolt, oleme nüüd juba aastaid olnud kaasatud äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevusse selleks, et tõsta teadlikkust kaubanduslepingute kohta täna hommikul mõtlesin, et ei ole küll vara, aga oleks siiski hea kõik üles äratada hea uudisega. nüüd kõik küsivad, kus see hea uudis on. hea uudis on see, et see arutelu vabakaubanduslepingu üle ei ole üldse mitte keeruline. tihti kuulame eksperte, eksperdid ütlevad, et asjad ei ole nii, nagu te näete. aga see pole üldse mitte keeruline, kui me räägime siin teguritest ja võrdlusmääradest. me tõesti soovime, et sellel leping oleks valmis, et sellele alla kirjutatakse, et sotsiaalseid standardeid kaitstaks et äh, avaliku sektori, tervishoiusektori teenuseid kaitstakse USA-s ja Euroopa Liidus, kas me teeme tõesti sotsiaalses mõttes edusamme? me tihti räägime töökohtadest ja väärikatest töötingimustest, räägime sellest, kui tähtis on seda kõike rakendada, aga kui me tuleme asja tuuma juurde, ehk et hoolitseme selle eest, et töötingimustest peetakse kinni, nii et mis on üldse väärikas töö mõlemal pool Atlandi ookeanit, siis lähevad meil asjad raskeks. siis äh, ka see lepitusmenetlus riigi investeering, äh, investorite vahel, ka see puudutab töö standardeid. ka need tuleb kaasata kaubanduslepingutesse, siin ei ole vaja erinevat kohtualluvust. kui me räägime lepitusmenetlusest riigi investorite vahel ja need, kes ütlevad, et see on ainus võimalus, siis äkki peaksime mõtlema, et äkki meil on ka mingi investori ja töövõtjate vahelist lepitusmenetlust vaja. tähtis on see, et mõlemal pool oleks tasakaalus süsteem, millega meil oleks võimalik töötajate õigusi kaitsta teine küsimus, sotsiaal- ja tervisetingimustest kinnipidamine ja see, et see tuleb lepingust välja jätta. meil on selged sätted selle kohta, me ei taha Obamaga kokkulepet sõlmida ühelt poolt ja teiselt poolt hakata õõnestama seda süsteemi, mis meil on väga paljudes liikmesriikides olemas ja mis teenib tõesti rahva huve, kus on korralikud sotsiaalsed ja tervishoiustandardid paika pandud ähm, sotsiaalse kaitsesüsteemide kaudu kolmandaks, positiivse, positiivne lähenemine ja nimekiri selle kohta. jah, negatiivsed nimekirjad on alati välistavad, positiivsed mitte. nii et kõik need sätted äh, peaksid olema sellised, mille puhul arvestatakse ka tulevaste arengutega, mitte ainult tänaste. peame hoolitsema sellest, et ei ole ka mingit sellist tagaust, mille kaudu oleks võimalik äh, vältida nendest tingimustest kinnipidamist siis ka jätkusuutlikkuse peatükk, jah, samamoodi nagu ka ametiühingud ja ILO soovime meie, et meil oleks selged rakendatavad tööjõudu kaitsevad standardid, mida rakendatakse mõlemal pool Atlandi ookeanit ja me soovime, et me ei räägiks siin ameeriklased ühel pool, Euroopa Liit teisel pool, vaid me soovime, et oleks kaasatud kõik osapooled mõlemal pool ja et me räägiksime sellest koos. Euroopa Liit ja Euroopa institutsioonid on nüüd saanud võimaluse ükskord näidata, et sotsiaal- sotsiaalne mõõde on nende jaoks tähtis ja et Euroopa Liit saab midagi ära teha, nii et tõesti haarake ohjad, võtke väga tõsiselt ka kriitikat, vaadake täpselt, millised on need tegurid ja võrdlusmäärad, mis on paika pandud, sotsiaalsed edusammud, töö, kõrge kvaliteediga töökohad ja sotsiaalne kaitse Euroopa Liidus. aitäh ja järgmisena härra Kampfhööner äh, VKE-de algatusest. aitäh ja tere hommikust kõigile, mina esindan siin SMI Europit, ehkki tavaliselt äh, SMI Europe on Euroopa Rahvapartei ähm, äh, organisatsioon siin part-, äh, siin Brüsselis ja kui me räägime VKE-dest, siis on õige öelda, et VKE-d on mitte ainult Euroopa majanduse Äh, selgrooks, meil on Euroopa Liidus kakskümmend äh, miljonit äh, väikest ja keskmise suurusega ettevõtet ja ja USA-s on neid kakskümmend kaheksa miljonit ning neile võib TTIP olla väga kasulik ja ka nendele töötajatele, kes töötavad nendes ettevõtetes. ja järgneva paari minuti jooksul tahaksin keskenduda sellistele aspektidele nagu äh, toote nõudele vastamine on äh, palju selliseid kulusid, mis äh, on, millega tuleb arvestada, näiteks kui tegemist on kuludega, mis moodustavad äh, umbes kakskümmend protsenti autode kosmeetikatoodete puhul, aga kui tegemist on äh, tood-, jookide ja, mm, ja toitudega, siis rohkem kui viiskümmend protsenti. nii et äh, see tähendab seda, et väga palju raha tuleb tarbetult kulutada, see mõjutab tarbijaid, leibkondi ning oli üks uuring, mis, kus leiti, et neljaliikmeline leibkond Euroopa Liidus võiks säästa viissada eurot TTIP tõttu. ja tahaksin rääkida ka tööhõivest. VKE-sid tuntakse üldiselt ettevõtetena, kus äh, on väga head suhted töötajatega ja tänase konverentsi raames oleks võib-olla vaja ka öelda, et äh, et sätted, mis puudutavad kollektiivlepinguid ja miinimumpalku ja nii edasi, mis äh, Euroopas kehtivad, ei ole TTIP raames siduvad, aga mis puudutab äh, võimalusi säilitada neid reegleid, mis äh, on töötajate ja VKE-de jaoks olulised, siis me peaksime mõtlema hetkel ka sellele, et see leping Euroopa Liidu ja USA vahel on üks viimastest võimalustest teha koostööd Atlandi-üleselt selleks, et äh, reegleid paika panna, sest ma olen üsna kindel, et paljud inimesed Euroopas tahaksid rääkida USA-ga standarditest ehm, ja ta-, äh, tahaksid pigem rääkida USA-ga kui teiste maailma piirkondadega, nii et TTIP on meie jaoks oluliseks äh, võimaluseks, meil on vaja õiget teavet, meil on juba palju ehm, andmeid olemas ning ma tahaksin paluda teie abi ja kaastööd äh, selleks, et VKI-del ja VKI-de töötajatel oleks võimalik kasu saada sellest lepingust aitäh, lugupeetud kolleegid, nüüd me oleme kuulnud palju äh, teavet ekspertidelt ja teil on nüüd võimalus esitada küsimusi. aga palun esitage oma küsimused väga lühidalt ja formuleerige nad täpselt, sest muidu meil ei ole võimalust saada vastuseid ekspertidelt. et võib-olla piisab kahest minutiks, minutist küsimuse esitamiseks ja esimesena saab sõna Maria Arina. aitäh, üritan äh, kiirelt äh, teha. esmalt kolm põhimõtet, mis on vähem seotud tööhõivega, aga siiski. esimene, ISDS me oleme juba Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis eh, rääkinud, milline on meie reaktsioon ettevõtte ja riigi vaheliste vaidluste vaheldamiseks eh, ja ma tahaks seda siin meelde tuletada. ning eh, regulatiivne koostööfoorum, te ütlesite, et täna on vaja kergendada neid äh, kontrollimist äh, dubleerivaid sätteid, te rääkisite äh, ka siin kosmeetikatööstusest ja autodest ja aga ka VKE-dest, ma ei äh, tea paljusid VKE-sid, kellele see probleem äh, tekitaks, nii et ma arvan, et see on ettekääne. ning kolmandaks, positiivsed ja negatiivsed nimekirjad, millest me just rääkisime. me soovime, et tegemist oleks äh, sellega, et negatiivnimekirjade puhul oleks tagatis, et sa pöördu-, on võimalik tagasi pöörduda õigusaktide juurde, mis on eurooplaste huvides ning üldise märkusena ma arvan, et kõik inimesed, kes siin on, viitavad mõju-uuringutele, mis meile tunduvad väga optimistlikud. kuidas võtta arvesse neid mõjuhinnanguid, mis on vähem optimistlikud või isegi negatiivsed? näiteks öö, vabakaubanduslepingu analüüs, mis näitab, et kümme aastat hiljem öö, on äh, äh, on väga palju vähenenud näiteks USA-s töökohtade arv ja see tähendas seda, et, et sotsiaalkaitse standardid USA-s ei olnud nagunii väga kõrged, aga äh, need langesid veelgi ja muidugi, kui see oleks tähendanud mehhiklastele äh, standardite paranemist, siis äh, see poleks halb olnud, aga kahjuks mehhiklaste ostujõud vähenes seitse korda. nii et sellised lepingud näitavad meile, et on raskusi. me ei ole lepingute vastu, aga andke meile argumente, mis võimaldaks meil jõuda selliste lepingutele, mis ei oleks sellised nagu Kesk-Ameerika vabakaubandusleping. aitäh! kuna aega on vähe, siis keskendun kahele küsimusele. esiteks, tööõiguslikud normid. meil USA puhul ei ole tegemist riigiga, mis ILO põhilisi tingimusi ei ole osaliselt mitte ainult ratifitseerinud, vaid rikub neid ka pidevalt. ka Tennessee juhtum näitab seda väga selgelt. nimelt seal äh, üritati ühes Volkswageni tehases keelata ettevõtte nõukogu loomist ja ma arvan, et just sellepärast tuleb meil täpselt äh, mõelda ka selle peale, millised need ILO normid on, isegi kui neid pole ratifitseeritud. ja kuidas see lepitusmenetlus peaks välja nägema, see peab olema ju väga tugev ja kuidas seda kõike teha, kui on ratifitseerimata tingimused, kas tuuakse seal väga selgelt välja töötajate õigused, jah, võib-olla siin investeeringukaitse puhul on meil paralleelid olemas. teine küsimus. positiivsed mõjud, positiivsed mõjud suurema kaubanduse kaudu. see aga tähendab seda, et meil tuleb rohkem spetsialiseeruda. siis, kui majandus äh, tsükkel suureneb, siis võib-olla on tõesti sellest kasu, aga see tähendab seda, et see peab endaga kaasa tooma ka korrapoliitilised muudatused. teisiti ei ole see võimalik, see tähendab seda, et erinevad tööstussektorid ja erinevad piirkonnad on täiesti erinevates olukordades. tahangi nüüd teada, millised valdkonnad võidaksid sellest, millised piirkonnad võidaksid sellest ja millised tööstusvaldkonnad ja piirkonnad kaotaksid ning kuidas me saaksime siis seda kõike tasakaalustada, sest me teame väga hästi, et vähemalt Euroopas on meil vähemalt piirkondlik areng väga erinev ja et väga tähtis on selgelt hinnata ja meil on ka juba komisjoni uuringuid selle kohta, millised on mõjud ja juhul, kui komisjon neid uuringuid ei ole teinud viimasel ajal, siis tahaksin teada, millal kavatsetakse neid teha ja miks pole nende tegemisega veel alustatud. aitäh järgmisena proua Jatsovitsa. E, aitäh. suur tänu teile esitluste eest tegemist oli väga huvitavate ettekannetega ja need on meie jaoks väga tähtsad, enne kui me hakkame otsustama ja tõsiselt hakkame selle lepingu kallal tööd tegema. mõned teist pöörasid meie tähelepanu sellele, et väga tähtis on välja töötada eeskirjad, mida ka tõesti rakendatakse. see on tõesti väga tähtis. tõesti, paberile võime me kõike kirja panna, aga kui see praktilises elus ei toimi, siis ei ole nendest dokumentidest mitte mingit kasu. sellepärast tahaksin teil küsida järgmist. kas te võiksite meile öelda, mis on need võtmetähtsusega töönormid, mis kohe kindlasti tuleb sellesse lepingusse kirja panna. lugege need lihtsalt ükshaaval üles. ja siis küsimus veel ka ametiühingute esindajale. Teie rääkisite tööturust Euroopas, andsite hinnangu selle kohta ja ma tahaksin teie käest teada, et milliseid meetmeid on meil vaja ettevõtete jaoks, selleks, et ettevõtjad hakkaksid töökohti looma, töökohti, mis oleksid kindlad, et nad hakkaksid looma töökindlate töösuhetega töökohti, aitäh. Emma. Uh, thank you and thank you to all the panelists uh, for your contributions this morning. suur tänu kõigile paneeli liikmetele teie tänahommikuste sõnavõttude eest, jagasite väga palju erinevaid äh, seisukohti, mis on äärmiselt kasulikud, kui soovime jälgida läbirääkimiste edasist arengut. võib-olla meil on mured sellepärast, et me ei ole väga kaugele läinud läbirääkimistega ja et me peaks ootama enne, kui meil oleks midagi, mille üle otsustada, kas tegu on halva või hea lepinguga. ning <clears throat> eh, mul on väga hea meel selle üle, kui ma kuulen, kui Ehm, tööandjad räägivad sellest, kuidas TTIP võib olla majanduskasvu ja töökohtade loomiseks äh, Euroopas, samuti, <clears throat> samuti puudutab see ISDS-i. Ehm, küsimus siis ei ole ju niivõrd õigusriigis, mis endiselt eksisteerib, küsimus on selles, kas me saame eh, piisavat usaldust tekitada, et nad eh, investeeriksid Euroopasse, nagu me äh, Äh, oleme seda äh, juba arutanud lisaklausli küsimustes, <clears throat> kui me räägime investeerimistest ülemeremaadesse. ja minu küsimus äh, on härrasmehele, kes esindab TUC-d. ma sooviksin küsida, mida hakatakse rääkima keskkonna ja tööstandardite kohta ma sooviksin äh, selles osas valgusõigust saada. Äh, suur tänu ja proua Kaari. ma tänan kõiki sõnavõtjaid, tegemist oli väga huvitavate ettekannetega. jõudsin just praegu siia saali kohtusin enne Taani tuletõrjujatega. Nemad ütlesid mulle, et neil on väga raske oma tööd teha, sest on nii palju uusi keemilisi aineid, äh, äh, mida kasutatakse ehitusel ja see teeb nende töö väga raskeks ja mõjutab väga palju nende töökeskkonda ma tahaksin nüüd komisjonilt kuulda seda, et me töötame välja ka selged reeglid kemikaalide kohta ja kuidas meil oleks võimalik äh, ühelt poolt need ühised reeglid välja töötada ja teiselt poolt ka töövõtjaid ning töökeskkonda kaitsta. kohe kindlasti tekib siin huvide konflikt. ja peale selle sõltumatu mõjude hinnang on juba praegu näha väga ra-, et on väga raske ette ennustada, kuidas see kõik tööhõivet mõjutab, aga meil on kuussada viiskümmend tuhat kuni üks koma kolm miljonit töökohtu, mis lähevad lihtsalt USA-sse. aitäh ja järgmisena proua Vana, palun. suur tänu. minu küsimus puudutab äh, avalikke teenuseid, avaliku sektori teenuseid äh, ja riigihankeid. väga paljud kõnelejad mainisid ka juba seda küsimust ka mina tahan öelda, et me ei tohiks negatiivseid nimekirju kasutada selleks, et tagada avaliku sektori pakutavaid teenuseid otse vastupidi, neid äh, kasutatakse arvatavasti selleks, et veelgi rohkem erastada avaliku sektori teenuseid ja meie peame võitlema selle vastu. Äh, avaliku sektori teenuste erastamine on juba praegu väga palju tööjõustandardeid õõnestanud, meil on selle kohta väga palju näiteid Euroopa kohta ja peale selle on ka juurdepääs nendele teenustele vähenenud, nii et avaliku sektori teenused tuleb kohe kindlasti säilitada ja neid tuleb ka rohkem pakkuda ja siis äh, äh, peale selle, et me räägime vabakaubanduslepingust, räägime ka toodete lepingut, mis on seotud ka üldise tolli- ja kaubanduslepinguga ja sinna on sisse kirjutatud need sätted, mida toona üldisesse tolli- ja kaubanduslepingusse sisse ei olnud võimalik kirjutada. nüüd räägitakse seal ka avaliku sektori teenuste, avaliku teenuse sektori täielikust liberaliseerimisest ja tundub, et see on täiesti pöördumatu protsess, nii et kui midagi on ükskord juba erastatud, siis ei ole seda võimalik uuesti avalikku sektorisse tagasi viia. ma kardan, et see võib endaga kaasa väga palju negatiivseid mõjusid linnade ja kohalike omavalitsuste jaoks. ütlen veel kord, et avaliku sektori teenused ei kujuta endast kaubandustõkkeid, vaid on ülitähtsad Euroopa kodanike jaoks. ja sellepärast küsin teie käest, eriti aga Euroopa Komisjoni esindaja käest, kas te võite täna siin ja kohe lubada, et vabakaubanduslepingu ja toodete lepingu kaudu enam ei avaldata survet avaliku sektori teenuste erastamiseks ja et avalike hangete kaudu on võimalik eh, sisse kirjutada ka jätkusuutliku arengu tingimusi. aitäh, järgmisena Silvi Kium, palun. vabandust, siiski härra Palas parandab esimees. suur tänu, härra esimees mul on mõningad äh, küsimus, äh, mis äh, puudutab töökohtade loomist. praegusel hetkel, kas on võrdlusi tehtud eelnevate uurimustega vabakaubanduslepingute osas? kas on olnud nii-öelda kriitiline uurimus, kas on koostatud kriitiline uurimus eelnevate uurimuste kohta? teine eh, küsimus. ma ei saa ühest asjast aru. kui eh, eh, praegusel hetkel ei, kui ei ole otseseid vastuolusid, kui ja kui tingimused ei ole täielikult võrdsed, siis kes garanteerib meile, et sotsiaalsed tingimused nii-öelda liiguvad ülespoole, et meie liigume Euroopa mudeli, mitte Ameerika mudeli poole? kolmas küsimus, mis puudutab teooriat. kuidas selgitada, et konkurentsivaldkond on, mis puudutab siis eriti investeeringuid, kapital liigub rohkem kui töö, jääb ju endiselt koha peale ning see tähendab ka seda, et vaba, töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel ei toimu Eh, ning eh, kuidas oleks eh, võimalik garanteerida, et, et palgad selle kõigega seoses ei muutu madalamaks, sest praegusel hetkel on kogemused ju täpselt sellised, et nad muutuvad madalamaks ning milline teooria teie meelest näitab vastupidist? ja sotsiaaldemokraadid sooviksid teada Eh, kas DSDS eh, säilib, eh, et garanteerida, et ei ole võimalik ühtegi, et et, et riik ei saaks kontrollida ettevõtete poolt esitatud sotsiaalseid garantiisid. Agnes, palun. suur tänu. sooviksin tõstatada kaks küsimust üks puudutab töökohtade juurde loomist ning teine seda, kus, millistes sektorites oodatakse, et töökohti kaob. kaks paneeli liiget väljendasid väga erinevaid seisukohti teistest Äh, mis selles, mis puudutab töökohtade juurdeloomist või ärakadumist. seega sooviksin küsida härra Veseerult, äh, kas võiksite midagi öelda kommentaariks Tom Jenkinsi kommentaaride kohta ja kas Euroopa Komisjon äh, avaldaks rohkem sügavuti minevaid uuringuid töökohtade kadumise võimaluse kohta üldiselt, sest see on kindlasti äärmiselt terav teema, mis ähm, lauale tõuseb, äh, kui TTIP ei too kaasa töökohtade loomist, siis miks me seda üldse arutame ning teine asi, mis puudutab äh, töötajate äh, kaitsestandardeid, siis meil olid arutelud Ameerika kollasega, kes selgitas meile, Ameerika Ühendriigid ei, ei saaks äh, Äh, ratifitseerida kõiki ILO kaitsestandardeid, kuid äh, mõningate, äh, mõningaid standardeid täidetakse täiel määral, kas te kahtlete selles ja kas härra Jenkins võiks palun öelda, kas TTIP-d oleks võimalik kasutada äh, selleks, et äh, garanteerida meie äh, miinimumstandardite äh, või põhitööõiguse täitmist ja tahaks aru saada sellest, ei peaks mitte su-, suruma edasi ratifitseerimist ja härra Besser oli veel viimane küsimus, miks tööjõu peatükk ei ole äh, Eh, üldse lauale eh, pandud, kas ei ole prioriteet? Agnes ja Schulze. aitäh, Agnes ja härra Schulze, palun järgmisena. lugupeetud härra esimees, suur tänu selle ürituse korraldamise eest. ma ei ole väga vaimustunud sellest, et me kuuleme siin nii palju negatiivset ja see nimekiri puudustest, mis selle lepinguga on, on palju pikem kui see, mida ma olen kuulnud siin positiivsete mõjude kohta. ja ma olen veendunud, et kui me räägime ainult negatiivsetest mõjudest, siis meil ei olegi võimalik seda lepingut sõlmida. ja tahaksin tõstatada ühe küsimuse, mis mulle silma torkas. me räägime töökohtade loomisest ja kõik on siin kaitsepositsioonil ja ütlevad, et nojah, et et äh, luuakse küll töökohti, aga meie peaksime mõtlema selle peale, et vabakaubanduslepinguga on võimalik ka töökohti säilitada ja kes teab, kui palju töökohti läheb kaduma, kui meil see selle lepingu sõlmimine läbi kukub. meil on siin ju ka ametiühingu esindajad olemas ja tahan teie käest nüüd küsida, mis teie jaoks on veel parem, et meil on praegusel hetkel töökohad ja inimesed töötavad või et me kümne aasta pärast ütleme, et kõik need töökohad on äh, läinud äh, Aasiasse nii et kui me tõesti ainult negatiivsetest mõjudest räägime, siis kukub see leping lihtsalt läbi. nüüd on veel seitse sõnavõttu soovijat mul nimekirjas. panen sellega sõnavõtjate nimekirja lukku. härra Keller, palun. aitäh. mul on ainult üks lihtne küsimus. me teame, et Äh, Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimisleping äh, peaks äh, tollitõkkeid vähendama. meile on kogu aeg kinnitatud, et see leping töövõtjate õigusi ei vähenda, ei mõjuta töötervishoiunõudeid ja nii edasi. aga mulle tundub, et praegu võetakse kõik lepingust välja, tegemist on aga tähtsate tagatistega. kuidas on võimalik selle lepinguga kaubandust parandada, kui see kõik välja jäetakse. ma olen vaadanud Euroopa Liidu Kanada lepingut, mis on üle tuhande lehekülje pikk ja seal on terve peatükk tööjõuõiguste kohta ja see peatükk on kõigest viis lehekülge pikk ja seal öeldakse, et ILO konventsioonidest peetakse kinni või et ILO konventsioonid jäävad kehtima. nii et tahan teada, et millised tõkked siin nüüd maha võetakse, siin räägitakse tehnilistest standarditest autotööstusele, kas see on see, millega meie teeme nüüd suure hüppe edasi ja kus me hakkame siin äh, pühitsema seda kõike, kuidas me oleme töökohti päästnud ja juurde loonud? aitäh, järgmisena proua Lopes, palun. suur tänu ähm, juhatusele, suur tänu sõnavõtjatele kõigepealt äh, sooviksin äh, küsida, miks mõned teie seast räägivad äh, sellest kaubandusleppest positiivsena töökohtade löömiseks ja majanduse ja, ja majandusasenduks, ärgem unustagem, et naftalepping läks maksma teistele riikidele miljon töökohta ja teate ka seda, et Ameerika Ühendriikide tööstandardid ei maks-, ei kattu meie omadega. ma sooviksin teada, miks <clears throat> soovitada kasutada selliseid töömudeleid, mis mõjutavad äh, negatiivselt, mis, äh, mis on, äh, miks te arvate, et miks te arvate, et sajad tuhanded töö kaotanud inimesed leiavad töid, tööd teises sektoris, kas te olete teadlikud sellest, et kuna ei ole demokraatlikke kogusid, mis lubaks selliseid kokkuleppeid demokraatlikult üle vaadata eh,, ei äh, võttes arvesse, et selliseid demokraatlikke kogusid ei ole, on need äh, töögarantiid äh, teie üsnagi tühi kirjasõna ning see tähendab seda, et see tugevdab lihtsalt rahvusvaheliste suurorganisatsioonide võimu. samuti te ütlete seda, et Ameerika Ühendriigid tunnustavad töögarantiisid. samas ei ole neil konventsioonil, ei ole nad garanteerinud äh, ametiühingute tegevust, vabandust, kollektiivset diskrimineerimist ja muid selliseid ILO äh, äh, lepinguid ei ole nad alla kirjutanud. miks te arvate, et Ameerika Ühendriigid peaks nad sellele alla kirjutama, kui isegi olemasolevaid konventsioone ei suuda nad ratifitseerida, mis siis saab tööjõuteemaliste klauslitega, kui nad ei ole olemasolevaid konventsioone suutnud juba ratifitseerida, aitäh. härra Marin hmm?. Nee, Marin, Marin, Marin. Ça doit être Monsieur Martin. Non. Ok. Merci. härra Martin, aitäh. mina tahaksin tulla tagasi ühe, kahe ettepaneku juurde, mis oli Business Europe'i esindajal, sest et ta edendab, tahab edendada dialoogi sotsiaal, kodanikuühiskonnaga, nii et miks, et kodanikuühiskond ja äh, ametiühingud on ju kõigist läbirääkimistest täiesti välja jäänud, meil ei ole mingit äh, sõnaõigust. ja me oleme viimasel ajal kohtunud ka läbirääkimisi pidava komisjoniga ja isegi nemad ütlevad, et isegi nendes läbirääkimistes on neid, kes võidavad ja neid, kes kaotavad. nii et küsimus, et kes on võitjad ja kes on kaotajad? Kai-, kaotajate puhul räägitakse töökohtadest, aga ka sellest, et Euroopa mudel jääb alla Ameerika mudelile kas see näiteks, mis toimub Ühendkuningriigi, USA-s näiteks äh, äh, veega seoses, vee haldamisega seoses, äh, kas ähm, tooge mulle näiteks üks näide rahvusvahelisest lepingust ameeriklastega, kus ameeriklased ei ole oma modeelit peale surunud. see ongi see, mis meil mängus on. kas Euroopa mudel eh, jääb alla eh, Ameerika mudelile ja see tähendab, et töökohad lähevad mujale või eh, suudab Euroopa oma sotsiaal- ja maksu- ja keskkonnanormid peale suruda teistele? Madam McIntyre proua McIntyre. aitäh. ma olen veendunud, et tööhõivekomisjoni roll ei peaks olema mitte ainult tööõigu-, töövõtja õiguste kaitsmine, isegi kui see on väga tähtis, vaid me peaksime ka tooma välja selle, kui tähtis on töökohti luua ja mul oli väga hea meel kuulda kahekümnest miljonist VKE-st ja nende tähtsast rollist, sest me teame et, et kaheksakümmend viis protsenti uutest töökohtadest luuakse just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes ja just neid tuleb aidata nii et Atlandi-ülese kaubanduse investeerimislepingu eesmärgiks on kohe kindlasti lihtsustada kaubandust ja investeeringuid, kaubandustõkkeid ära kaotada ja aidata meie ettevõtetel oma tooteid lihtsamalt müüa ja sellega äh, toetada majanduskasvu ning luua töökohti mul tuleb tunnistada, et ma kardan, et Euroopa kodanikud praegusel hetkel ei ole saanud õiget informatsiooni äh, olen saanud sadu e-kirju, kus öeldakse, et te hakkate ju kohe hääletama selle lepingu üle, meil ei ole isegi veel selle lepingu teksti esitatud ja ma arvan, et läbirääkimised algavad alles järgmisel aastal nii et minu arvates on väga tähtis see, et me teeksime siin tõesti vahet muinasjuttudel ja faktidel äh, ja et me tõesti oma arutelusid peaksime lähtudes tõsiasjadest, mitte aga ei laseks emotsioonidel üle pea kokku lüüa, sest tõesti, need võivad olla täiesti valedel alustel. nii et Need organisatsioonid nagu National Health Service Ühendkuningriigis peaksid saama korraliku dokumendi ja nemad ise ütlevad ka, et nad eristavad muinasjutte tegelikkusest ja et seda dokumenti ei tohiks poliitikud siin äh, Äh, koostada või need, kellel on väga kirglikud poliitilised vaated, vaid et äh, need organisatsioonid, kellel on muresid, sest ma olen tõesti kuulnud seda, et meie tervishoiuteenuseid pakutavad paku-, meie tervishoiuteenuseid pakkuval teenistusel võib tekkida probleeme, nii et ma tõesti tahaksin teada, kuidas neid muinasjutte tõsiasjadest eristama hakata. aitäh ja Evelin järgmisena! aitäh, vabakaubandusleping on tõesti väga kaine küsimus ja me peaksime küsima, kas see tõesti annab meile midagi. täna me räägime töökohtade, sellepärast minu küsimus härra Besserole, mis puudutab äh, andmebaase. jah, ma tahaksin väga teada, millistest äh, andmebaasidest te lähtusite, kui te neid äh, avaldusi teete, sest äh, tähtis on just see, et meil oleksid kõrge kvaliteediga töökohad. me ei soovi, et äh, kvalifitseeritud tööjõud äh, teeks tööd, äh, kus nad on ülekvalifitseeritud. ja teiseks küsimused proua koolile ILO-st. mina olen väga positiivne inimene ja sellepärast tahaksin ka tõesti positiivseid näiteid selle kohta, kas meil on konkreetseid näiteid lepingute kohta, kus äh, kaasarääkimisõigusi, töötajate õigusi suurendati ja et kus ma lihtsalt ei ütle, et nojah, meil õnnestus kuidagi praeguseid standardeid kaitsta, nii et ma tõesti tahan teada, kas on meil ka mingeid positiivseid näiteid. aitäh, proua Minev! Um, I... aitäh! kuulasin ILO esindajat ja ma ei ole veendunud, et ILO aitab töövõtjaid, sest tundub, et äh, praegusel hetkel te üritate absoluutselt kõike lahjendada. proua Luisa Santos ütles, et Business Europe on väga õnnelik praeguse ettepaneku üle ja nad ei soovi mitte midagi muuta töövõtjate õiguste osas. Tom Jenkins, äh, ametiühingute esindaja, ütles, et Äh, on küll kriitilisi punkte, aga seda on võimalik äh, äh, parandada. ta rääkis ka raportit, kus räägitakse töökohtade kaotamisest ja kohe kindlasti teab ka OECD uuringut, kus räägitakse naftalepingust ja sellest, kuidas töökohad läksid kaduma Äh, Ameerikas. olen valmis ka Agnes Jonkeeriusele selle dokumendi saatma. härra Jenkins, kas te tõesti ei ole valmis tunnistama, et see vabakaubandusleping on suureks ohuks töökohtadele ja et kas te ei oleks valmis ütlema, et te olete selle vastu? Miia Petra, palun järgmisena aitäh, mul on väga hea meel kuulda, et me soovime USA-s oma kaupu eksportida ja et meil on neid partnereid vaja. aga siin öeldi, et töökohti tuleb juurde siis, kui on rohkem kaubandust ja rohkem kaubandust on siis, kui meil on rohkem ühiseid reegleid, standardeid ja menetlusi. nii et mis praegu selle vabakaubanduse lepinguga toimub, on see, et äh, üritatakse turgu avada ja ühtlustada. kas te leiate, et äh, selle lepitusmenetlusega on võimalik VKE-sid aidata. ma kuulsin, et üks juhtum läheb maksma kaheksa kuni kolmkümmend miljonit dollarit, nii et eh, kui palju ettevõtteid üleüldse võidaks sellest, härra Kamphööner? ja kas ei ole mitte nii, et hoopis riigid vastutavad maksmise eest, mitte ettevõtted? ja äkki pealäbirääkija annaks meile ka informatsiooni uute mõtete kohta selle lepitusmenetluse ümber. aitäh, proua Haakin järgmisena, palun. Um... aitäh. aitäh ka e, esinejatele erinevate seisukohtade tutvustamise eest ja enne kui ma küsin, tahaksin ma öelda, et ma olen pärit Iirimaalt kus äh, majanduskasv on kõrgem kui kuskil mujal Euroopas ja üheks põhimõtteks, äh, põhjuseks ongi see, et meil on üsna palju kaubandust USA-ga, aga minu kolm äh, küsimust on kriitilisemad. ma kuulsin, mida kolleegid ütlesid, aga ma arvan, et see et äh, meil võiks kaubanduslepingust pigem kasu olla kui vastupidi. esiteks komisjoni esindajale, see mudel, mida on kasutatud, kas on teisi mudeleid ka kasutatud, sest loomulikult need hinnangud, mis on mudelit ja need mudelid, mida te kasutate, ähm, need avaldavad suurt mõju nendele numbritele, mis te lõpuks kokku saate. kui paljude töökohtade loomisest me räägime ja selles küsimuses on vaja vaadata USA poole, praegu on seal äh, tööpuuduse tase üsna madal, aga kui te vaatate äh, tegelikku töökohtade arvu, siis tegelikult on see töökohtade arv umbes samasugune nagu kahe tuhande kaheksandal aastal, nii et see sõltub ka sellest, et milliseid töökohti luuakse. kas te vaatate mingisuguseid teisi mudeleid ka, kas te vaatate ja üritate hinnata, et kas seal võiks olla mingi tasakaal, kas me võiksime arvesse võtta nii kvaliteeti kui kvantiteeti töökohtade puhul ning teine küsimus proua Koolile ILO-st. Te ütlesite, et üks teemadest, seal oli kaks teemat, aga üks olulistest teemadest on mm, see, kas järgitakse ILO instrumente ning minu küsimus on väga lihtne, et kas teil on mingeid instrumente, kas te loote mingisuguse instrumenti selleks, et, instrumendi selleks, et tagada, et äh, oleks tagatud äh, kooskõla ILO instrumentidega ning minu viimane küsimus on härra Jenkinsile äh, ETU-st, e, e e kes rääkis sellest, et ähm, vaja on bürokraatiat vähendada ning ma tahaksin küsida, et mida te arvate CETA-st? me oleme näinud äh, firmasid, kes on läinud mingisugusesse äh, riiki selleks, et kasutada ISDS äh, süsteemi vaidluste lahendamiseks, et kas CETA puhul on ähm, sellised äh, Mm, ilminguid ka näha. et üritame liiga hilja pro probleeme lahendada ning kas meil on väga erinevad õigussüsteemid ISDS-i puhul ja minu küsimus on, et kas teie arvates see mõjutab äh, käimasolevaid läbirääkimisi? aitäh ja viimasena saab sõna Judith. aitäh, ma tahaksin tagasi tulla TTIP potentsiaali puhul poole e, panna paika kullastandardid e, tööhõive ja sotsiaalküsimustes. mind alati hämmastab see ja meil on olnud väga palju arutelusid e, sellega seoses, kui juttu oli CETA lepingust, et see võiks olla väga hea, kui meil õnnestub korralikult läbi rääkida jätkusuutlikkuse leping, CETA nafta ja nafta lepingute puhul mm, seal on e-, erinevad äh, miinimum äh, palgastandardid, äh, aga CETA lepingus neid ei ole, seal ei ole mingeid siduvaid tööhõivestandardeid, tööjõustandardeid, et mul on väga suur mure, et kui me kasutame CETA lepingut TTIP puhul eeskujuna, mida, millist mõju avaldaks siis äh, föderaaltasandist allpool, kui, äh, kus äh, tihtipeale erinevaid õigusi rikutakse, töötajatel ei ole õigust kollektiivlepinguid sõlmida ja nii edasi. ja tööjõu peatükk, see mm, peaks tooma kokku parima, mis mõlemas süsteemis on ja peaks tagama jõustatavad standardid ja minema kaugemale kui need põhilised tööjõunormid. Äh, aga investeeringute peatükis mm, üsna kiiresti räägiti sellest, aga seal jutus oli väga oluline äh, aspekt, mis puudutas investeeringute kaitse peatüki. kui me tahame seda, et avalikkusel oleks usaldus selle suhtes, et investorite äh, Äh, investorid, investeeringute kaitse kasvab, siis me peaksime ilmselt äh, sise, äh, panema sisse kriteeriumid, mis oleks, viitaksid OECD suunistele. kas TTIP ei oleks võimalus minna kaugemale ja ka selles suhtes kullastandardid nii-öelda paika panna. Uh, has... Uh, Märt, keegi ei näinud teie Eh, kaarti, nii et eh, rääkige eh, kiiresti. ma üritan mitte, mitte kohe pensionile minna. me teame, et tervishoid ja sotsiaalteenused on Euroopa Liidu suurimad tööandjad ning näeme ka, et töökohti tekib seal tulevikus nendes sektorites juurde ning see on ka selline äh, Eh, sektor, mis eh, suurt muret avalikkuses tekitab. võrdluses eh, nüüd CTA-ga, kus me taas peame tegelema probleemiga, et millised on alammäärad turude avamiseks ning taotluste esitamiseks, minu meelest äh, Eh, on võimalik eh, enam edasi minna, tagasi minna, aga mitte. Euroopa Liidul oli äärmiselt raske defineerida üldhuviteenust meie enda teenuste direktiivis ning eh, ei ole selge, et meil ole, et meil tuleb avaliku teenuse osas monopoli seisund. kas komisjon võiks palun selgitada, miks teenused ei jää lihtsalt välja TTIP-st. Eh, kui me vaatame definitsioone, kui me näeme, et teenuseid, e-, e-, siis me näeme, et teenuseid ei kaeta nende definitsioonide poolt piisavalt. ma arvan, et avalikkus tunneks tohutut kergendust, kui need jääks välja, et me ei peaks äh, hakkama arutama seda, kas nad on kõik turvalised piisavalt või mitte. ja see puudutaks näiteks sotsiaalgarantiidega tegelevaid ettevõtteid, kes on samuti mures. oleks väga hea, kui me saaks olla eh, tõeliselt kindlad ja meil oleks kindlad garantiid. annan nüüd sõna ekspert, ekspertidele. nüüd eh, vastupidises järjekorras kui alguses. Thank you, Helen. on uh.... suur tänu nüüd äh, see mm, korra Kumpula Õnatri küsimus, äh, mis äh, puudutab Euroopa liikmesriiki, kes kirjutavad alla vastastikustele investeerimislepingutele, siis need on täienduseks Euroopa Liidu kaubanduslepingutele ja need annavad suured garantiid investeeringutele äh, Eh, eh, kes eh, muidu ei saaks astuda samme riikide vastu. Euroopa Liit sõlmis sada, nelisada investeerimislepingut. see on nii-öelda kindlustuspoliitika investeerijatele ning need äh, kahepoolsed äh, lepingud suurendavad vastastikust äh, usaldust ning arvan seega, et, et oleks mõistlik jätta need alles garantiideks praegu käivatele kaubandusläbirääkimistele. nüüd need arutelud, mis siin täna on peetud, mõnikord unustatakse Eh, TTIP-d arutada eh, laiemas kontekstis. praegusel hetkel räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, samuti e-rahva, VKE-de rahvusvahelisemaks muutmisest ning eh, sellest, kuidas garanteerida rohkem töökohti meie kodanike jaoks. me peaks nägema TTIP-d suurema võimalusena õiges suunas edasiliikumiseks. härra Konni, nüüd ei ole siin erinevaid süsteeme Ameerika ja Euroopa poole pealt, me e, ei pea õõnestama Euroopa sotsiaalsüsteemi, me ei, e, e, oleme loomulikult mures sellepärast, et sotsiaalse garantiisid ei respekteerita Ameerika Ühendriikides, me räägime alati töökohtadeks kõik, kas me mõtleme ka nendest töö kvaliteedist, kas mõtleme ka sektori peale, kus töökohti luuakse, et me ei räägi ainult töökohtadest ka autosektoris, kõige olulisem töökohti lööb praegusel hetkel sotsiaalteenuste ja tervishoiuteenuste sektor, üldhuviteenused, kõige suurem tööandja praegusel hetkel on Saksamaal kõige suurem tööandja Caritas ning äh, see sotsiaalmajandus äh, on äh, kaksteist protsenti meie tööjõuturust, nii et sellega seoses oleme me mures selle lepingu pärast, me ei soovi, et neid teenuseid õnnestatakse, oleme edusamme teinud avaliku hanke direktiiviga, garanteerides, et need, kes osutavad avalikku teenust, neid kaitstakse ja seega ja antakse eh, see teenuse osutuse võimaluse kõige paremale eh, pakkujale, kõigele, seal on kõige tugevamad garantiid ning sooviksin ühtlasi öelda seda, et see asi ei puuduta mitte ainult Ameerika Ühendriike, Eh, praegusel hetkel eh, nii-öelda sotsiaalettevõtluses eh, on asja vastu huvi ettevõtete poolt, samuti ka riigifondide ja riskifondide poolt. me ei saa õõnestada süsteemi, mis on tõestanud, et ta on tõhus teenuseosutajate klientide jaoks, seega see küsimus tuleks täiesti välja jätta. sotsiaalse hooldusteenused ei ole kauplemiseks. suur tänu ja proua Sandus! Well, I think there was a question uh, directed to me on the, the role of the mulle, minu käest küsiti ametiühingute ja kodanikuühiskonna rolli kohta. tahtsin öelda, et meil on juba praegu järelevalverühmad äh, Korea puhul, see toimib ja see loomulikult väga palju on võimalik veel parandada, aga need rühmad tõesti peavad äh, teostama järelevalvet jätkusuutliku arengu üle ja erinevad osapooled on kaasatud. nüüd kodanikuühiskonna kaasamise ja ametiühingute kaasamise kohta läbirääkimistele. ma ei hakka siin üksikasjadest rääkima, te teate, mida komisjon on teinud läbipaistvuse kohta, me mõlemad oleme konsultatiivse komisjoni liikmed, nii et tõesti, me oleme kaasatud ja üha rohkem kaasatakse erinevaid osapooli tahtsin seda välja tuua sellepärast, et väga palju on räägitud töökohtade arvust, äh, kõrge kvaliteediga töökohtadest ja naftalepingu mõjudest. ma arvan, et me ei tohiks ära unustada seda, et kui me räägime naftalepingust, siis me räägime partneritest, kus arengutase on väga erinev, me räägime Mehhikost, USA-st ja Kanadast kui me räägime Euroopa Liidust ja USA-st, siis räägime kahest osapoolest, kus arengutase on sarnane teiseks, nafta osas lepiti kokku kakskümmend aastat tagasi. meie räägime nüüd uuest lepingust, uues raamistikus, uute reeglite ja rollidega. me ole, õpime loodetavasti väga palju sellest, nii et see leping on siis hoopis teistsuguse taustaga ja me peaksime, me ei tohiks siin minevikumudeleid kasutada selleks, et teha hinnanguid tuleviku kohta olen nõus, et võib rääkida sellest, et milliseid töökohti luuakse TTIP lepingu kaudu, võime sellest alati rääkida, aga ma ei tahtnud täna rääkida numbritest. see, mida mina ütlesin, oli see, et see on see leping, mis meil on selleks, et äh, tööstusvaldkondade vaheliselt töötada tööstust. aitäh, järgmisena Tom, palun! aitäh! siin oli terve rida küsimusi, ma arvan, et äh, minu käest küsiti kohe otse, et miks me ei ole selle lepingu vastu. me ei ole selle üle veel läbi rääkinud, me oleme äh, seta ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu vastu, ma ütlesin, meil on kolm punast joont, seesama ISDS, avaliku üldhuviteenuste kasutamine ja tööjõu kaitsmine. seta puhul me oleme tõesti avalikult öelnud, et me oleme selle vastu siin on väga huvitav äh, suhe ulatusliku majanduse ja kaubanduslepingu ja TTIP vahel. Äh, nimelt, et äh, tööstandardite puhul öeldakse, et nagu oleks mingit sama mustrit kasutatud, aga kui me räägime lepitusmenetlusest, siis öeldakse, et tegemist on täiesti teistsuguse süsteemiga vanas ja uues lepingus aga nõuandev menetlus näitas, et tegelikult kasutatakse umbes äh, sarnast sõnastust, nii et siin tõesti on äh, problemaatilisi kohti, aga see ei ole meie süü. me ei ole kaubanduse vastu. suurem osa Euroopa Liidu liikmesriikidest võidavad kaubandusest, kui me räägime töö kui me räägime turudele juurdepääsust, siis tõesti, see võib nii ka olla, aga kui me hakkame rääkima standarditest, siis muutub see küsimus poliitiliseks ja ei ole, ja ei ole enam majanduslik. ja just sellepärast meie usume, et me peaksime valima kõrged standardid. võtame kas või REACH-i direktiivi ke, kemikaalide direktiivi. kui USA võtaks selle vastu, mida me väga ei usu, siis see tähendaks seda, et meil oleks Atlandi-ülesed REACH-i standardid, sest see oleks suurepärane, sellepärast et ülejäänud maailm peaks kasutama seda standardit, kui nad soovivad meie turgule tulla. juba aastaid tagasi me küsisime, et mis saab nanotehnoloogiast, kui me saaksime nendes küsimustes kõrged standardid paika, siis oleks see hästi. aga me ei soovi standardeid õgvendada äh, küsimus ILO kohta, ilma et ma hakkaksin siin detailidest rääkima, on kaheksa äh, põhilist äh, nõuet nagu äh, kollektiivsed lepingud, töö, lapstöö, sunnitöö, mittediskrimineerimine, kogunemisvabadus ja nii edasi. see kõik on üheksakümne kaheksanda aasta deklaratsioonis kirjas ja kõik ILO liikmesriigid peaksid seda rakendama. olen veendunud, et ILO esindaja võib sellest rohkem rääkida mu käest küsiti ka teiste võimalike ILO standardite kohta, mul on siin terve nimekiri nendest äh, ja me saatsime need äh, Peter Mandelsonile, kui ta töötas tööhõive peadirektoraadis, nii et see oli juba päris kaua aega tagasi. nüüd muinasjutud ja tõsiasjad. meie leiame, et see, mida meie ütleme, on tõsiasjad. meil on demokraatlik äh, otsustusprotsess, nii et ma ei leiuta siin mitte midagi aga ma arvan, et läbipaistvuse ja kommunikatsiooni vahel on suur vahe. mulle tundub, et paljud inimesed komisjonis, nõukogus ja ettevõtete hulgas on rohkem huvitatud kommunikatsioonist kui läbipaistvusest, kuid kommunikatsiooni kaudu alati ei vahendata mitte fakte viimane sotsiaalne tippkohtumine viimane komisjoni president Barroso ütles, et vaadake Korea lepingut, see on suurepärane. investeeringute peatükk ja ISDS toimivad väga hästi, aga ta isegi selles osas ei rääkinud tõtt, sellepärast et ISDS ei ole Korea lepingus sees, sa võiksid eeldada, et komisjoni president teab seda, kas tõesti tegemist on siis faktiga, muinasjutuga, äh, faktide moonutamisega. meile meeldib läbipaistvus, meile meeldib see, mida volinik Malmström teeb. ta ütles, et äh, et läbipaistvus on tema DNA-s, aga samal ajal, kui me küsisime, et kas me võiksime Jaapani lepinguid näha, ta ütles, et nii kaugele ta küll ei lähe. nii et tundub, et ka tema geneetiline mudel tuleb siiski veelgi läbipaistvamaks muuta. aitäh! proua Kooli, palun, palju küsimusi ka teile Say... palju küsimusi ILO-le, enamus puudutavad ratifitseerimise küsimust USA poolt, et kas USA pole ratifitseerinud kõiki kaheksat USA ILO delegatsioon, konventsiooni ja äh, USA tegelikult äh, on kooskõlas äh, üheksakümne kaheksanda aasta deklaratsiooniga ja sest kõik ILO äh, liikmesriigid peavad sellega kooskõlas olema, aga ma tahaksin rääkida teistest äh, asjadest, et kuidas edendada standardeid, äh, kasutades teisi ILO instrumente kaubanduslepingutes. ja meil on ka inimväärse töö tegevuskava, see võimaldab edendada kooskõla ILO instrumentidega nii kuna meil on kaheksa ILO konventsiooni, mis ongi nende äh, põhiliste nõudmiste aluseks. inimväärse töö tegevuskava tegeleb puudujääkidega seal, kus need puudujäägid on ja võimaldab liikmesriikidel tegel-, võimaldab te-, riikidel tegeleda just nimelt äh, sektoriaalsel tasemel ja mikrotasandil nende puudujääkidega ja seda tulekski panna äh, kaubanduslepetesse sisse, et äh, tegeldaks just nimelt äh, problemaatiliste sektorite või problemaatiliste juhtumitega ja ma arvan, see on asi, ähm, mille puhul äh, kaubandusleping avab võimalused ka koostööle ma arvan, et see peaks olema võimalus mõlema poole parimatest praktikatest õppida, kasutada neid mehhanisme, mis koostöö jaoks olemas on, selleks, et jagada parimaid kogemusi, selleks, et oleks rohkem dialoogi kodanikuühiskonnaga, selleks, et parandada tööjõustandardeid. mis puudutab muinasjutte ja, ja faktide küsimusi, siis ma arvan, et igasugused mõjuhinnangud, mida tehakse eelnevalt, et need on mingid muinasjutud sest need äh, on ju hüpoteetilised. üks täiendav meetod oleks regulaarne äh, mõjuhinnang, eelnev mõjuhinnang ja siis üritada käsitleda äh, esile kerkivaid probleeme. ja vaja oleks rangemat seiret ja mehhanismide jõustamist. oli juttu mõningatest näidetest, kus standardid on ka paranenud, ma mainisin oma esitluses kolme ja need äh, puudutasid uuringut, kus ja meie uuringu tulemustena oli tegemist sellega, et riigid pidid eelnevalt võtma vastu õigusakte selleks, et oma äh, õigusakte parandada ähm, kaubanduslepingute sõlmimise raames, see puudutas Mehhikut ja USA Kambodža äh, kaubanduslepingut, nii et ma palun, et te loeksite läbi meie uuringu, siis te saate sealt need andmed. ja mis puudutab äh, sidusust, siis ILO instrumendid on sidusad, aga üks asi, mida ma üritasin oma esitluses äh, välja tuua, puudutas sidusust Äh, puudutas seda, et üritatakse välja valida mingisugused äh, ILO konventsioonid, kasutatakse äh, sellist sõnastust, et väga raske on tegeleda seire jõustamisega. et kuna asi kõlab hästi, siis on väga raske saada just nimelt nõustamist ja konsultatsioone, mis puudutavad rakendamist ja seiret, kui tegemist on mingite reeglite rikkumisega Very important advice, I guess. see on ilmselt äärmiselt oluline nõuanne, Ignacio. suur tänu teile, siin äh, e- esitati väga palju olulisi küsimusi ja vabandage, kui ma kõigile neile vastata ei suuda, annan endast parima ma üritaksin struktureerida oma vastuseid nelja kategooriasse. kõigepealt ETIP eelised, riskid, e, tööjõu peatükk ja veel üks. ning üks punkt sooviksin öelda seda, et äh, läbirääkimised äh, toimuvad võrdsete partnerite vahel, meil ei pea olema mingisuguseid komplekse läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega. ning Ameerika Ühendriigid ei suru oma majandusmudelit peale meile ning eh, nemad ei soovi ka, et Euroopa Liit oma mudeli suruks peale Ameerika Ühendriikidele, see toimub tasakaalustatult ning äh, mõlemad demokraatlikud süsteemid äh, respekteerivad meie vastastikuseid väärtuseid ning äh, Ameerika Ühendriikidel on tead, meil on Ameerika Ühendriikide tõttu erinevusi demokraatlikes valikutes ja muus, kuid meie vaated ja eesmärgid on sarnased kuid äh, meie äh, reeglistikud on erinevad, seega on küsimus selles, kas on võimalus suuremat ühtsust saavutada. praegusel äh, hetkel on igatahes selge, et mitte ükski meie astutud sammudest ei tähenda seda, et meie kaitsemäärasid peaks kuidagi vähendama või alandama. me loodame igatahes, et me ei pea mingit pidi kompromisse tegema oma standardite ja vaadete eh, koha pealt. paljud väljendasid eh, skeptitsismi selle koha pealt, kas see võiks eh, leping olla hea VKE-dele või et kas me suudame, kas me saame jääda enda nõudmiste juurde standardite osas, kuid näiteks kui meil on väikeettevõte, mis geneerilisi eh, ravimeid eh, toodab või eh, meditsiinitehnikat selleks, et eksportida Ameerika Ühendriikidesse, viiaks, peavad nad nende tooteid üle vaatama Ameerika äh, Eh, ohutuse ameti poolt, kuigi need on kontrollinud juba samad eh, amet Euroopa Liidus. kui soovite eksportida ah, Belgia õunu Ameerika Ühendriikidesse, peaks eh, läbima bürokraatliku protsessi, mis võtaks aega viis kuni kuus aastat, enne kui lubatakse eksportida. see on bürokraatia, see on Eh, need on eh, lihtsalt eh, seotud bürokraatlike nõudmistega, mida saaks vähendada, praegusel hetkel võime näha, et et, et leping aitaks meil vähendada lihtsalt bürokraatiat, kuid kaitsemäärad, kaitsetasandid kindlasti ei vähene näiteks kemikaalide sektoris võime välja töötada eh, mõningaid elemente, mille osas oleks võimalik ka dubleerimist vähendada või raporteerimiskohustust, samas aga ei kavatse me kuidagi REACH-i kompromiteerida. ma tean, et te eh, leiate, et Ameerika Ühendriigid peaks REACH-i üle võtma, see oleks utoopiline, kuid samas eh, ei saa me kuidagi väita, et meie oma kaitsetasandeid vähendaks. nii et eh, kui vaatate eh, näiteks tootmissektorit, eh, siis näete, et tariifid lihtsalt, tollitariifid vähenevad ja kokkuvõttes on tegu sektoriga, mis aitaks äh, meil eksportida äh, äh, meie tooteid Ameerika Ühendriikidesse ja Ameerika Ühendriikidest ka meile, nii et kokkuvõttes on see olukord, mis on kõigile kasulik. ja nüüd, mis puudutab REACH-i, siis me kindlasti tõstatame selle küsimusi ja mis puudutab avalikku teenust, sooviksin veelgi äh, väga selgelt äh, nüüd öelda, et me ei võta mingeid kohustusi avaliku teenuse liberaliseerimiseks. me äh, er-, jätame reservatsiooniõiguse oma leping, lepetesse ning iga demokraatlikult valitud valitsus on see, kes otsustab, et et E, isegi kui tegemist on teenusega, mis on praegu erasektori käes, on võimalik, peab olema võimalik seda tagasi tuua e, avalikku sektorisse. nii et e, praegusel hetkel ei ole mitte mingisugust ohtu avalikele teenustele. ma tean, et Tom ja teised sõbrad ametiühingutest ei ole veendunud veel selles, kuid olen valmis seda arutelu jätkama, kuid praegusel hetkel äh, võite kindlad olla selles, et äh, ükski, ühelgi valitsusel võeta ära õigust otsustada, et äh, avalikku teenust, mida otsustab praegu erasektor, ei saa tulevikus uuesti avalik sektor osutada. nüüd äh, avalik hange, need on üks meie, üks suuremaid huvisektoreid selles, neis läbirääkimistes. ameeriklased peaksid saama, saavad osaleda avalikus hankes Euroopa Liidus, aga vastupidi, see kahjuks nii ei ole. ning mis mured on ametiühingu sektoris selles valdkonnas? ja ka siin komisjonis ma tean, et et läbirääkimised olid väga rasked ja ma ametiühingute jaoks ning tulemusena Äh, öeldi, et, äh, et sotsiaalseid ja keskkonnakriteeriume võib kasutada avaliku hanke äh, õiguse omistamisel. ning mis puudutab nüüd äh, ISDS-i ma ei hakka lepitusmenetlusest väga pikalt rääkima, sest Euroopa Komisjon esitab vastu, vastava raporti varsti ning eh, eh, mul ei antud luba sellest lepitusmenetlusest rääkima, kuid ma olen valmis selle juurde tagasi tulema. ükskõik, millal soovite Äh, ma tahaksin äh, öelda, et igas-, nüüd rääkis, rääkida uuringutest äh, praegusel hetkel äh, ei ole kokkuleppe osas veel läbirääkimisi peetud ning äh, selles osas, sellega seoses äh, peab ütlema, et enamus uuringuid näitab, et positiivseid tulemusi oleks paljude jaoks, andmed ei ole väga erinevad ning äh, ena- ning mõjuhinnang komisjoni poolt äh, oli enam-vähem sarnaste tulemustega äh, ning kasu oleks pidanud olema selleks, et arvesse võtta kõiki olemasolevaid andmeid, kasu suureneb mul eh, eh, null koma viis protsenti. ja loomulikult eh, mõju oleks kohese, kohene. majandusanalüüsis oleks arvesse vaja võtta mm, erinevaid näitajaid, seega saab kõige lihtsam mõju arvutada välja kümne aasta pärast, kuid me ei soovi konkreetset äh, arvu oma uurimustes, äh, et kui palju töökohti juurde loodaks, sest äh, äärmiselt raske on seda täpselt teha. kuid praegusel hetkel andmed näitavad, et viis miljonit töökohta Euroopa Liidus sõltub mm kaubandusest Ameerika Ühendriikidega ning kui eh, TTP eh, alla kirjutatakse, siis see peaks, neid töökohti peaks juurde tulema, kui palju, seda me täpselt ei tea. ja see selgub, selgub aja jooksul ning sellega jooksul, sellega seoses eh, ma leian, et pole mõtet rääk-, rääkida mitte ainult äh, Äh, uuringutest, äh, vaid äh, tuleb vaadata ka teiste sõlmitud lepingute tagajärgi, ma ei hakka naftast siin rääkima, kuid siin räägid, sest muidugi samas tahaksin öelda, et Mehhiko ja USA vaheline vabakaubandusleping on palju eri, väga erinev sellest, mis alla kirjutatakse Euroopa Liiduga, vaadakem äh, näiteks kaubanduslepingut Lõuna-Koreaga. ma meenutan, et kui me, kui me selle osas äh, arutelusid pidame, tõstatati väga palju äh, küsimusi, millist mõju avaldaks äh, Euroopa tootmissektorile, näiteks kauba, näiteks auto ehitussektorile kardeti, et hakatakse kohutavalt palju sisse tooma autosid äh, Koreast ja milline on olukord praegu. Äh, eh, tohutult on kasvanud Euroopa eksport äh, Koreasse väga paljudel põhjustel, mitte ainult kaubandusleppe tõttu. nii et meil on praegusel hetkel nii-öelda kaubandusbilansi ülejääk suhetes Lõuna-Koreaga, nii et ei ole mingit põhjust arvata, et ei ole võimalik välja töötada selline kaubandusleping Ameerika Ühendriikidega, mis oleks tasakaalustatud ja meie ja kõigi jaoks kasulik ning paar sõna veel tööjõu peatüki kohta. selgituseks äh, sooviksin öelda seda, et, äh, et äh, oleme lõpliku sõna öelnud selles osas, mida sooviks teha kokkulepetes Ameerika Ühendriikidega kindlasti soovitakse parimaid pooli mõlemast lähenemisest sisse viia ma äh, arvan ning mis soovitab, mis puudutab veel äh, jõustamist, äh, siis selles osas ei ole, ma tahaks väga kaugele minna, kuid ma tahaksin siiski öelda, et lepinguid vaatab üle ekspertide paneel ning sellega on seotud kohustused ainus erinevus on see, et erinevalt teistest peatükkidest, mitte kõikidest peatükkidest, kaubandussanktsioonid ei ole seotud jõustumisega, vaid sellega on seotud pigem avaliku arvamuse survega, sest praegusel hetkel tuleb ära hoida dubleerimist sest kõik see, mis äh, näitab ILO standardite rikkumist, see tuleb selgelt välja öelda ning see tähendab ka survestamist, et teine riik koha äh, äh, survestatakse riiki, et neid standardeid täidetaks. selge on see, et on selliseid standardeid, mida Ameerika Ühendriikides pole kunagi ellu rakendatud ning äh, üheteistkümne aasta, äh, äh, üheteistkümne aasta jooksul ainult, mis on toimunud, on see, et praegu on jõutud arbitraaži faasi ja praegusel hetkel ainult siis, kui tõestatakse, et ILO standardeid ja põhimõtteid rikutakse, see mõjutab kaubandust, siis võib ja, võib äh, selle tuua äh, lepitusmenetlusse ja selge on see, et arutelu või menetluse põhjuseks võib olla ILO standardite rikkumine. Äh, võtkem näiteks Korea näide, meil on mõlemal ka vabakaubanduslepe Koreaga kus ähm, on näiteks äh, kirjas äh, töögarantiid nagu, äh, ja see puudutab ka avalikku sektorit ja avalikku teenust ning väga raske on ette kujutada, kuidas selliseid teemasid kohelda Ameerika Ühendriikide puhul nii et äh, ühesõnaga tegu on kompleksse aruteluga ja selge on see, et äh, palju on selliseid teemasid, millele tuleks leida hea lahendus, kuid äh, Ameerika, ei saa samas öelda, et Ameerika nõudmised tuleb täita, Euroopa omad mitte. aitäh, Ignacio, mul on kaks lisaküsimust selle tööjõu ja keskkonna peatüki kohta Te esitlesite USA-le tööõiguste kohta maikuus positsioonidokumendi. kas USA on sellele kuidagi reageerinud? ja kas teil on jäänud mulje, et USA on tõesti valmis ka selle üle läbirääkimisi pidama? ja teiseks, te mainisite, et olete, olete tegemas ettepanekut jätkusuutliku arengu kohta. kes seda teeb? kui ma olen õigesti aru saanud, on äh, nõuandev rühm, mis peaks andma nõu Euroopa Komisjonile. ja ILO annab nõu kõigile, kui nende käest nõu küsida ja ka Euroopa Parlamendil on kogemusi, eriti just jätkusuutlikkuse küsimusega, nii et äh, kas aru peavad siin erinevad nõuandvad organid või, või kes on seda peatükki välja töötamas uh,? Well, actually... aitäh, sest see lubab mul vastata ka küsimusele, millele unustasin vastata, selle küsimus esitati mulle nimelt, et kas me ei ole sellele läbirääkimiste aspektile piisavalt äh, tähelepanu pööranud Te täiesti õigesti ütlesite, et me üpris üksikasjaliku seisukoha dokumendi esitasime neile, kus on välja toodud äh, jätkusuutliku arengu peatüki elemendid ja kaasatud olid nii keskkond kui ka tööjõud. meil on olnud väga põhjalikud arutelud selle üle ja USA on meile selgitanud, et nad tõesti tegelevad selle küsimusega, aga nad ei ole siiamaani oma seisukohta avaldanud või mingit dokumenti. arvatavasti, kuna mõned nendest küsimustest kuuluvad kõige vastuolulisemate küsimuste kohta Atlandi-ülestel läbirääkimistel ja ma eeldan, et nad äh, kõigepealt äh, peavad kodus nõu selleks, et läbirääkimistel siis äh, ka meiega edasi minna siis kas USA peaks esitama oma ettepaneku ja kuidas seda ette valmistatakse? praegusel hetkel me oleme komisjonis oma peatüki ette valmistamas mitte ainult kaubanduspeadirektor, vaid ka kliima- ja keskkonnapeadirektoraadid on kaasatud jätkusuutliku arengu peatüki koostamisse natukene aega tagasi rääkisime ka nõuandvas rühmas struktuurist, nii et me oleme tegelikult äh, nõuandva rühma liikmetelt saanud juba tagasisidet äh, põhistruktuuri kohta. nii et kui komisjoni ettepanek on valmis, siis me arutame seda liikmesriikidega ja Euroopa Parlamendiga vastavalt sellele menetlusele, mis meil on paika pandud äh, dokumentide jagamiseks ka INTA järelevalverühmaga, samamoodi anname selle ka nõuandvale rühmale selleks, et me saaksime selle kohta kommentaare enne, kui see dokument esitatakse USA-le. ja kui see dokument esitatakse USA-le, siis muutub see dokument ka avalikuks. tegemist on siis avaliku dokumendiga, mis on kättesaadav äh, kõigile internetis. ja teie, kes te olete eriti huvitatud sellest küsimustest ma juba ütlesin, et äh, tegemist ei ole ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu koopiaga, aga seda leping on äh, ka ähm, täiesti vabalt kättesaadav, äh, nii et oleme tõesti valmis kuulama ka teie kommentaare SETA kohta, sest siin öeldi, et SETA ei ole ka vähem siduv. okei okay.. hästi suur tänu teile kõigile dokume-, küsimuste ja vastuste eest. on väga raske kokku võtta neid arutelusid, mis meil siin toimusid, aga on täiesti ilmselge, et lepitusmenetlus riigi investorite vahel on üheks küsimuseks, teiseks avalikud üldhuviteenused, kolmandaks, kas luuakse uusi töökohti ja neljandaks küsimuseks on see, et milliseid töökohti luuakse juhul, kui neid luuakse? ma arvan, et just nende küsimuste juurde tuleb meil tagasi tulla, tulla ka tagasi meie ekspertide juurde, kes siin istuvad, sest väga paljud teist võtsid sõna, tegemist oli esimese suure kuulamisega mis korraldati tööhõivekomisjonis, aga ma olen veendunud, et äh, me pöördume uuesti ka Kaubanduskomisjoni poole ja et me väga tõhusalt peame nendes küsimustes koostööd tegema. Nendes küsimustes, mis puudutavad äh, Atlandi üles kaubandus- ja investeerimislepingut. mul on väga hea meel, et saalis oli nii palju inimesi, kes jäid siia istuma ja ootasid vastuseid küsimustele ja suur tänu kõikidele ekspertidele, kes olid valmis neile küsimustele vastama ja nüüd on meil uued mõtted, mille kallal edasi töötada, nii et te võite tulla tagasi siia ja anda meile paari kuu pärast uusi vastuseid. suur tänu teile ja suur tänu, Bernd, et sa juhtisid seda koosolekut, sest minu hääl on peaaegu kadunud, aitäh!